Shall we start? Okay. Ladies and gentlemen, please. daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. liebe Kolleginnen und kallid kolleegid, me ava-, avame meie konverentsi teise istungipäeva, tere tulemast kõigile. kah eh, proua Luega ei saa täna siin olla, sellepärast et neil on Austria parlamendis olulisi kohustusi. delegatsiooni juht eh, parlamentaarsest ühiskontrolli töörühmast ja endine Europoli raportöör on täna meiega liitunud. tere tulemast, härra Dias de Meera. ma loodan, et me juhime seda koosolekut ühiselt väga viljakalt. mina olen Kristjan Puhmann, ma olen Euroopa Asjade Komisjoni esimees Austria parlamendis ja varasemal ajal olin ka siis regionaalminister. kallid kolleegid, ma palun Äh, et pööraksite tähelepanu äh, keel, keelerežiimile, malta keelt ja rootsi keelt meil täna ei ole, muud keeled on kasutusel äh, ja troika arutelude käigus on meil nüüd ka otsused langetanud ja tahaksin teid nendest ka teavitada Troika tegi ettepaneku, et me nimetaksime eh, täisliikmed ühiskontrolli töörühma, kellel on õigus eh, osaleda siis eh, põhjenduspunkti kakskümmend ja artikli neliteist kohaselt Europoli määrusest ja nad osalevad siis kahekümne viiendal veebruaril kaks tuhat üheksateist toimuval järgmisel kohtumisel. Europoli juhatuse kohtumistel on nad hääleõiguseta äh, vaatlejad. ja äh, samuti räägi, esitatakse teile siis juhatuse peamised äh, leiud kirjalikult ja Troika soovitab härra Tsvetanovit sellele väga olulisele ametikohale ja tahaksin küsida, kas kellelgi on midagi selle ettepaneku vastu ma näen, et kellelgi ei ole midagi selle vastu, nii et võime siis edasi minna ja härra Tsvetadov on siis valitud meie esindajaks äh, nõuandeorganis. kallid kolleegid, ja alustame nüüd oma päevakorraga ja kõigepealt äh, tahaksin äh, mõtte, alustada mõttevahetusega Euroopa andmekaitse inspektoriga aga enne kui annan talle sissejuhatavaks sõnavõtuks sõna, tahaksin anda sõna ka veel arvamuse koostajale ja tahaksin äh, rääkida ka, kuidas meie töö on korraldatud. Äh, täpselt samamoodi nagu eilegi äh, me anname sõna kahele liikmesriigi parlamendisaadikule ja ühele Euroopa Parlamendi saadikule ja andke siis teada, kui te sõna soovite ja need, kes äh, sõna soovivad, äh, siis täitke see sõnavõtusoov selle asjakohase päevakorrapunkti kohta ja edastage need kaardid siis meile, et nad siia poodiumile jõuaksid. ja me anname sõna siis selles järjekorras, kuidas need kaardid meieni jõuavad. tahaksin viidata ka sellele, et äh, kõik sõnavõtjad nii liikmesriikide parlamendist kui ka Euroopa Parlamendist peavad selle kaardi täitma, kui nad soovivad sõna saada ja kõneaeg on kaks minutit. ja, ja ma eh, loodan, eh, et eh, võib-olla me peame seda kõneaega ka kohandama selleks, et kõigil sõnasoovijatel oleks võimalik sõna saada ja annan nüüd sõna siis, sõna härra Vjerovskile, kes on Euroopa Andmekaitse Inspektori asetäitja. härra Vjerovski, teil on sõna, palun. suur aitäh, esimees kõigepealt tahaksin teid tänada võimaluse eest osaleda sellel üritusel ja anda teile uut infot nende järelevalvet ülesannete osas, mida meie täidame Europoli osas. Äh, nagu te teate, Euroopa andmekaitse inspektor äh, teostab järelevalvet Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite üle andmekaitse küsimustes kahekümne kaheksandas Euroopa Liidu liikmesriigis on kakskümmend kaheksa erinevat jurisdiktsiooni Eh, see on oluline fakt, sellepärast et Euroopa andmekaitse inspektori ülesandeks on kontrollida, mis toimub Euroopa tasandil. samas väga paljud ülesanded täidetakse liikmesriikide andmekaitseasutuste poolt, kes teostavad järelevalvet kõigi nende organite ja asutuste üle, kellel on õigus saata andmeid Europolile eh, või Europoli infrastruktuuri osalisele kahe tuhande seitsmeteistkümnendast, seitsmeteistkümnendast aastast alates ähm, äh, teostab Euroopa andmekaitse inspektor andmekaitse küsimustes täielikku järelevalvet Europoli üle ja meil on olnud üsna viljakas äh, koostöö Europoliga nii kõrgeimal tasandil, juhatuse tasandil, äh, aga ka väga praktilisel tasandil nende inimestega, kelle, kes Europoli tööd koha peal teevad me korraldasime mais kaks tuhat seitseteist ühe operatiivvisiidi, aga pärast seda selline tõeline praktiline töö algaski. me oleme läbi viinud kaks inspektsiooni, üks puudutas ähm, menetlust, ähm, mis pärast selle ühiskontrolli töörühma eelmist kohtumist pidi ellu viidama ja teine inspektsioon toimus siis möödunud äh, kuul ja selle menetlus veel käib me oleme teinud ka muid ühiseid ettevõtmisi koos Europoliga, me kohtume igal teisel kuul ja just üleeile oli meil eelmine, vabandust, eile oli meil siis äh, viimane kohtumine siin Brüsselis. niimoodi oleme siis Europoliga kontaktis ja meie personal äh, on pidevalt valmis arutama äh, lahendamata küsimusi ja uusi probleeme Äh, äh, kõigi nende ametnikega, kes Europolis äh, andmekaitse küsimustega tegelevad. me oleme välja töötanud ka koostöö Europoliga kõrgeimal tasemel, Euroopa andmekaitse inspektor on võtnud vastu Europoli peadirektori, juulis toimus siis see kohtumine kõige olulisem asi, mis praegu võib-olla toimub ja millega me praegu tegeleme, on just nimelt need inspektsioonid ja praktiline koostöö. esimene inspektsioon toimus detsembris kaks tuhat seitseteist ja see, selle käigus kontrollisime äh, äh, juriidilisi äh, ja administratiivseid asju. administratiivne andmete kontroll tähendab seda, et me kontrollime personali operatiivtegevust. aga kõige olulisemaks osaks Europoli töös on just nimelt meie tehniline ja juriidiline analüüs, mille me kohapeal läbi viisime õiguslikust aspektist vaatasime, kuidas andmeid vastu võetakse, kuidas neid töödeldakse vaatasime kahte analüütilist projekti, heroiini kaubitsemist ja sisserändajatega kaubitsemist ja tehnilised kontrollid äh, hõlmasid seda, et äh, kuidas infoturbega asjad on äh, ja kõikide nende reeglite ja praktiliste lahendustega, mis on seotud andmete säilitamisega raporti saatsime Europolile maikuus, seal oli nelikümmend viis soovitust enamik nendest soovitustest olid üsna tehnilised ja nägid ette lihtsalt väikeseid korrektuure või soovitusi, kuidas asju muuta, aga me ei leidnud mitte midagi sellist, mis äh, annaks alust ametliku juurdluse alustamiseks, sest äh, selline võimalus Euroopa Andmekaitse Inspektoril ka on, aga me leiame, et kõik need probleemid on võimalik lahendada, mida me tuvastasime. Need soovitused Äh, neid me praegu siis jälgime äh, oma töö käigus. mais kaks tuhat kaheksateist viisime läbi siis teise inspektsiooni. see teine inspektsioon oli põhiliselt seotud äh, Euroopa infosüsteemidega Äh, alaealiste andmete töötlemisega ja samuti äh, viisime läbi mõningaid turvakontrolle seoses sisserändajatega äh, nende vastuvõtupunktides ja nõnda edasi. tehnilisest aspektist vaatasime, kuidas infoturbega asjad on ja kontrollisime ka testimis- ja valideerimisprotsess. ja vaatame ka, kuidas äh, värbamis- ja valikumenetlus toimib. Europol on selle inspektsiooni protokolli juba vastu võtnud ja meie praegu koostame siis raporteid ja soovitusi. järgmiseks sammuks meie jaoks on inspektsioon, mille plaanime läbi viia kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpul ja seal keskendume siis terrorismi rahastamise kontrollimisele ja selles protsessis Europol mängib samuti väga olulist rolli andmekaitse inspektori töö teine osa, mis on seotud järelevalvega Europoli üle, on koostöö korraldamine liikmesriikide andmekaitseasutustega. see töö toimub siis koostöögrupi raames, koostöönõukogu koosneb andmekaitse inspektorist ja siis kahekümne kaheksa liikmesriigi andmekaitseasutustest. me oleme ka koostanud arvamuse Äh, mitme projekti kohta ja mitme õigusakti kohta, mida praegu ette valmistatakse. Äh, nagu te teate, Sofias me äh, rääkisime sellest, et me koostame arvamuse koostöö kohta välispartneritega, ma pean siin silmas Europoli koostööd välispartneritega, ma pean silmas eelkõige neid läbirääkimisi, mida alustatakse Alžeeria, Egiptuse, Iisraeli, Maroko, Tuneesia, Jordaaniaga Äh, kuidas äh, hakatakse andmeid vahetama nende liik-, nende riikide võimudega, äh, seda asja me arutasime siis Sofias toimunud kohtumisel. nagu te teate, läbirääkimiste mandaat, mille nõukogu vastu võttis, osaliselt sisaldab ka neid soovitusi, mida Euroopa andmekaitse inspektor tegi, iseäranis selles osas, mis puudutab pädevate asutuste nimekirja nendes riikides, samuti kohustust rõhutada äh, piiranguid, mis puudutavad andmete edasist töötlemist ja lõpetuseks ka asjad, mis on seotud peatamise või, või lõpetamisega andmetealases koostöö siis peatamise või lõpetamisega. ja lõpetuseks veel üks asi, nagu ma ütlesin, on eh, mitmed projektid, mida Euroopa andmekaitse inspektor on algatanud, näiteks Euroopa Liidu tasandil koostöö, eh, Euroopa tasandil näiteks koostöö Frontexiga, me oleme Äh, äh, äh, andnud nõu selles osas, mis puudutab Europoli ja Frontexi vahelist infovahetust, tegime seda selle aasta septembris. samuti vastasime küsimusele, mis puudutab Iconit ja nende koostööd ja Europoli rolli Iconi info töötlemisel ning ähm, Äh, rahvusvahelisel ja riiklikul tasandil oleme teinud koostööd äh, finantspettuse vastase võitluse üksustega äh, ja äh, sellega te,, sellega tegeleme siis äh, praegu just Euroop-, Europoli koordinatsioonirühma raames ja tahaksin öelda veel seda, et kõige kõrgemal tasandil ja juriidilistes küsimustes ja meie jaoks võib-olla kõige olulisem väga praktilisel tasandil on koostöö Europoliga olnud väga hea ja me oleme saanud oma küsimustele vastused. Europol on tegutsenud alati siis, kui meil on tekkinud kahtlused selles osas, kuidas infosüsteemid toimivad või kuidas asju menetletakse jah, asjad äh, juhtuvad. Ähm, äh, tihtipeale me esitame küsimusi menetluste kohta, mis on jõus olnud juba aastaid või menetluste kohta, mis alles kasutusele võetakse Europoli poolt. aga ma võin öelda, et Europoli poolsed äh, vastused on alati olnud väga head ja me üritame tõesti leida lahendusi isegi siis, kui selleks tuleb teha täiendavaid investeeringuid. aitäh aitäh selle ettekande eest ja aitäh, et te ka kõneajast kinni pidasite. härra Dias de Meera võtab nüüd arutelu juhtimise üle. Muchas gracias, señor presidente. Gracias también al señor Viegorovski. suur aitäh. ka mina tahaksin tänada meie külalist härra Vjegorovskit selle ettekande eest ja nüüd saab sõna härra Kurits Tšehhi Vabariigist kaheks minutiks, palun. Eh, eh, tere hommikust, daamid ja härrad. esmalt tahaksin ütelda, et Tšehhi ei ole suuri ambitsioone selle töörühma juhtimisega seoses aga tahaksin siiski ära märkida, et kolm aastat tagasi valmistasime me ette kodukorra ja pärast esimest koosolekut me tegelikult ei arutanud isegi ametisse nimetusi, me kiitsime kodukorra heaks ja nüüd me kuulame kõike seda, mida me võime isegi lugeda ja me ei saa ise sõnagi, aitäh. Señor Grulich, el punto del orden del día que estamos tratando. aitäh, päevakorrapunkt, mida me praegu arutame on härra Vjevorovski raport, ah, mis puudutab andmekaitse küsimusi muidugi. siin on kaks või isegi kolm erinevat eh, stsenaariumit meil Troikas. härra Pullmann alguses juba ka mainis seda küsimust. igal juhul soovitan teil äh, lugeda artiklit neliteist punkt neli ja seal leiate vastused oma küsimustele. ja nüüd aitäh, palun Küproselt kolleeg järgmiseks kaks minutit. tere hommikust pärast parlamendi resolutsiooni heakskiitmist selle aasta juulis Eh, mis puudutas läbirääkimiste arut-, alustamist Europoli andmete vahetamise kohta Jordaania, Türgi, Iisraeli, Liibüa, Tuneesia, Maroko, Egiptuse ja Alžeeriaga, selleks et eh, võidelda eh, kuritegevuse ning terrorismi vastu ja seda ennetada. meie leiame nüüd, et meil on vaja mõjuhinnangut selle kohta ja riskihinnangut andmete vahetamise kohta ja me tahaksime teada, kas komisjon on mõjuhinnangu koostanud. kas te teate, kui kaugel sellega ollakse? ja tahaksin nõustuda sellega, mis kolleeg Dmitri eile ütles. see puudutab seda, et me oleme selle vastu, et, et sõlmitakse teatud äh, riikidega nagu Türgi taolisi kokkuleppeid. olgugi, et teatud teiste riikidega Vahemere kallastelt on see igati võimalik. igal juhul ma tahaksin rõhku panna sellele, et Türgi ei tee koostööd näiteks Küprosega ja andmekaitsega on seal ka kehad lood. suur aitäh teile! see on igati oluline küsimus ja ootan me nüüd ära äh, härra Vjevjorovski vastusega kõigepealt palun äh, prantsuse kolleeg. minu küsimus on hästi lihtne. ja see puudutab läbirääkimisi Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel e, ning need läbirääkimised puudutavad siis kokkuleppeid, äh, mis puudutavad jällegi isikuandmete vahendamist. ma tahaksin paluda, et te selgitaksite meile, millised garantiid on ette nähtud selleks, et kolmandad riigid ikka õigesti neid isikuandmeid kasutaksid ning ei edastaks neid äh, kolmandatele riikidele ning nende ametitele, kellel ei ole luba neid kasutada. kuidas me saame kasuta-, äh, kontrollida nende andmete kasutamist ning samuti on mul tekkinud küsimus selle kohta, äh, kui liikmesriigid on andmete omanikud ning esi-, edastavad need Europolile, kas siis me võime äh, eeldada, et teatud sellist infot vahetatakse ka kolmandate riikidega, kui ometigi need kolmandad riigid ilmtingimata ei pea kinni õigusriigi põhimõtetest ning üldisemalt, kas Euroopa Komisjon ei lähe liiga kaugele selles osas, mis puudutab julgeolekunõudeid, kui äh, tugevdatakse politsei koostööd äh, riikidega, mis mitte mingilgi määral ei pea kinni demokraatlikest väärtustest. Muchas gracias, señora. Vamos a dar ahora... suur aitäh teile. härra Vjevjorovski saab nüüd vastata neile kolmele sõnavõtule. For... suur aitäh nende küsimuste eest, ma üritan vastata samaaegselt, sellepärast et vastused on päris sarnased. esmalt tahaksin toonitada, et Euroopa andmekaitse inspektori Eh, on Euroopa Liidu institutsioon ja meie ei esinda komisjoni, me oleme komisjonist lahus, aga muidugi me inspekteerime ka seda, mis komisjonis toimub. seega eh, eh, kui me komisjoni töö kohta arvamust avaldame, siis me ei avalda enda kohta arvamust. ma näen, et komisjon on tegelikult päris palju piiranguid peale pannud läbirääkimiste osas muidugi mõista, meil on vaja teistsugust koostööd riikidega, mis on Euroopa Liidust väljaspool, nagu te teate ja nagu me ka varasematel koosolekutel oleme toonitanud, asi ei ole selles, et me saadaksime Euroopa inimeste andmeid väljapoole Euroopat, vaid Euroopa Liidul on vaja saada andmeid neist riikidest, kellega me koostööd teeme samal ajal Euroopa Liit, nii komisjon kui nõukogu kui ka Europol ning eh, Euroopa andmekaitse inspektor on teadlikud sellest, et eh, olukord neis kaheksas riigis on igal pool erinev ning ei ole võimalik ühte ühtset lähenemist kasutada kõikide riikide puhul. me analüüsime seda, mis toimub ning see, kuidas seal andmeid töödeldakse, seda me peame vägagi konkreetselt vaatama. kuidas me saame äh, muuta turvaliseks andmete töötlemise neis teistes riikides? ja millised on võimalikud äh, piirid, mis me saame andmete töötlusele panna? muidugi mõista. me saame me ei saa ilmtingimata usaldada välispartnereid, aga kui me ka usaldame neid, siis ikkagi meil peab olema kokkulepped ja lahendused paberil kolmandate riikidega. samas eh, ükskõik, mis ka paberil ei ole, tegelikult eh, peab see olema ka ellurakendatav ning eh, see ongi kõige keerukam komisjoni enda jaoks, kuid samuti Euroopa Andmekaitse Inspektori jaoks kui me üritame hinnata olukorda neis riikides. kui me vaatame seda riikide nimekirja, siis võin ütelda, et siin on riike, kus on hästi toimivad andmekaitsesüsteemid ning ka kontroll toimib hästi, nagu Iisrael näiteks, on ka riike, eh, mis on päris uued selles süsteemis, aga neil on olemas andmekaitseamet eh, nagu Maroko, aga siis on ka selliseid eh, riike nagu Tuneesia, Ehm, kus alles alustatakse sellega ja on ka Liibanon, Jordaania, Egiptus, Alžeeria, kus ei ole mingit andmekaitset. seega olukorrad on väga erinevad. Türgi puhul on tegemist äärmiselt uue andmekaitsesüsteemiga ja see põhineb väga vanadel näidetel Euroopast Äh, sellistel näidetel, mis olid meil võib-olla äh, kasutusel kakskümmend aastat tagasi. mina ei taha hakata hindama Türgi poliitilist olukorda praegu ja seda, kuidas me äh, sa-, saame jõustada oma otsuseid, aga see, mida me näeme komisjoni poolt ja ka nõukogu poolt, on tegelikult äärmiselt ettevaatlik lähenemine kokkulepetele, mida Euroopa Liidul ja Europolil endal vaja on aga samas on meil väga palju eh, kahtlusi selle kohta, kuidas me praktikas saame kasutada neid lahendusi, mis me välja töötame. Euroopa andmekaitse inspektorina võin ütelda, et me üritame hinnata seda, kas komisjoni hinnang, Europoli hinnang eh, on koostatud eh, nii, nagu vaja. suur aitäh Äh, härra inspektor. ja nüüd annan sõna eksperdile Aksel Vossile. aitäh, lugupeetud esimees, kõigepealt andmete küsimus on äh, selline, mis meil tekitab väga palju vaidlusi siin Euroopa Liidu sees, on meil kahe tuhande esimese aasta direktiiv, mida on korduvalt uuendatud, meil on Europol ja Eurojust, ka seal on äh, uuendatud andmekaitse eeskirju ja ma küsin, et kas nendest raamidest ei piisa, et meil on veel vaja nüüd ka karistusasutustele anda äh, võimalus nendel alustel, mis me siin oleme kirja pannud, tegutseda äh, jah, andmete saamine on üks asi, andmete edastamine on teine asi minu arvates, kas me, kas meil õnnestub nüüd siis saavutada selline standard, kus me seda vabadust ei hakka veelgi rohkem äh, piirama, kus Äh, Europol võib-olla ei saa enam sellega, mis nende käsutuses on, äh, mõistlikult tegutseda, nii et, et ma tahaksin teie hinnangut teada, äh, kas ikka ja jälle on vaja andmekaitsele tuginedes hakata Europoli volitusi piirama. Need muudatused, mis on välja pakutud, sellele ju viitavad ja meil on Äh, ju nüüd paisel pandud alused, et kui Europol neid andmeid saab, äh, siis millistel alustel ta nendega peab töötama. Äh, meil on samuti veel seletused, mis puudutavad administratiivseid ja organisatoorseid menetlusi andmete jälgimiseks. me oleme siin järelevalve eraldanud ja me, kas me nüüd tõesti peame siis veel ka karistusõiguslikke meetmeid rakendama, minu arvates äh, peaks sellest, mis meil praegu on, äh, vii-, piisama. Äh, Europol on ju ka andmekaitse tasandil juba niivõrd hõivatud, et me teame täpselt, mida ta teeb. me teame, et tema üle teostatakse ka vastavat järelevalvet ja meil ei ole nagu enam midagi, millest kinni haarata, et midagi oleks valesti. ja mulle tundub, et selle teema seoses Europoliga võiksime me nüüd lõpetada. me võiksime Europoli rahule jätta, lasta tal oma tööd teha, sest et me oleme oma põhimõtted ju juba paika pannud. Gracias, Aksel. Bueno, oímos. suur aitäh, Aksel nüüd oleme ära kuulanud jällegi kolm saadikute sõnavõttu liikmesriikide parlamentidest ja nüüd Euroopa Parlamendi saadik proua Kinneti. suur aitäh, lugupeetud esimees, ma vabandan sellepärast, et ja jõudsin siia hilja kohale, aga ma tulin teiselt koosolekult kus räägiti vägagi delikaatsest ja keerukast teemast ehk siis koostalitusvõimest äh, infosüsteemide puhul. siin on meil ka uusi väljakutseid ja muuhulgas ka Euroopa Andmekaitse Inspektorile. siin me räägime andmetest, mis omavahel äh, kokku puutuvad ja me peame vaatama, kuidas on võimalik koordineerida erinevaid süsteeme, mis ei ole ühtlustatud aga lisaks sellele tuleb ka inspektsiooni koordineerida. ma tahaksin teilt küsida järgmist. kas te leiate, et te suudate toime tulla praeguste arengutega, mida mainisin, eriti võttes arvesse politsei ja justiitskoostöö väljakutseid? milline võiks olla selliste arengute mõju Europoli äh, parlamentaarsele järelevalvele, sellepärast et kui me räägime koostalitusvõimest, siis äh, me peame äh, arvestama mitte ainult mõningate aspektidega, vaid ka selle uue mehhanismi toimemõjuga, suur aitäh! aitäh, Katriin! ja nüüd saab sõna proua Mittag Saksamaalt. aitäh! Äh, mul on üks täiendav küsimus, ähm, äh, mis puudutab andmekaitset ja Frontexit. Te rääkisite, et nende institutsioonide vahel käivad konsultatsioonid, nendest on palju räägitud, me oleme kuulnud, et on äh, probleeme, mis puudutavad andmevahetust Frontex peaks oma andmekaitsevõimeldust olu, oluliselt suurendama, et suurte andmehulkadega toime tulla ja Europol saab rohkem volitusi, mis puudutab just nimelt kuritegevuse vastast võitlust. ja äh, kui selline asi tõesti aset leiab, kas te võiksite mõningaid selle äh, ülesannete jagunemise üksikasjade kohta, mis suunas need konsultatsioonid lähevad? una pregunta muy pertinente. see on tõesti äärmiselt asjakohane küsimus. ja nüüd saab sõna härra Porvanen Soome. kiitos, puhejuhataja ja. suur tänu, eesistuja, suur tänu ka teile kõigile selle huvitava arutelu ees. kui me räägime andmekaitse direktiivist, siis see puudutab meid kõiki siseriiklikel tasanditel ja siin on tegemist õiguskaitseasutustega, mis äh, tegutsevad vastavalt sellele direktiivile. kui me räägime andmekaitsest, siis on selge, et siin nagu ähm, andmekaitse inspektori täitja ütles, et me näeme küllaltki erinevaid praktikaid riiklikel tasanditel. me peaksime omalt poolt siin äh, vahet tegema, milline on see rakendusviis siseriiklikult, et meil oleksid olemas informatsioon selle kohta, milline on hea tava erinevates riikides. võiks olla kasulik ka see, kui näiteks Euroopa Liidu tasandil oleks äh, hea tava äh, tegevus koordineeritud ja see informatsioon oleks olemas, sest me teame, et see olukord on tegelikult riigiti küllaltki erinev. Muchas gracias, kolleega Le damos la palabra ahora al señor. suur aitäh teile, härra Ellison Euroopa Parlamendist nüüd ja siis vastused, palun, härra Ellison. jah, eh, tänku veel, eh, voorzitter. Allereerst dank ook aan eh, de Europese. suur aitäh ka mina tahaksin tänada meie tänast külalist ettekande eest ja mul on ka paar küsimust. esiteks, me peame ju liikmesriikide suveräänsusega ka arvestama ja siinkohal tahaksin küsida selle kohta, kuidas on jagatud funktsioonid Euroopa Ameti eh, ning eh, Euroopa Andmekaitseameti ning liikmesriikide andmekaitseametite vahel. see on oluline sellepärast, et liikmesriigid peavad ju ka haldama andmeid ja hindame seda, mida tehakse andmetega ja peavad kindlaks määrama, mis tingimustel neid andmeid on võimalik edastada. ma arvan, et meil on vaja äh, tagatisi, mille ning ma usun, et Europolil peaks olema siin ka mandaat, mille kohaselt tema saaks vahendaja äh, rolliks olla. me teame, et liikmesriikides on äh, süsteemid väga erinevad ja me peame selle eri, nende erinevustega ka arvestama. suur aitäh teile ja nüüd saab vastuseks sõna härra Jevjorovski. Thank you for this list of the very suur aitäh nende väga täpsete põhjalike küsimuste eest. alustaksin ühe üldise eeldusega ja hinnanguga, milleks on, et õiguslikud süst-, õiguslik süsteem, mis valmistati Europoli poolt ette isikuandmete jaoks, tundub olevat kõikehõlmav ning tugev ning kui on vajadust lisatööks ning äh, kui on vaja teatud korrektsioone mingil hetkel, siis jah, aga juba arutati seda, kui me rääkisime uuest andmekaitsemäärusest Euroopa Liidu äh, institutsioonides ja ametites. Äh, siis me vaatasime seda, kas meil on vaja sama süsteemi kõikide ametite jaoks Euroopa Liidus või saame jätta ka mõned erilahendused alles nagu Europol ning õiguslooja otsustas, et Europoli kahe aasta tagune süsteem on piisavalt tugev ja tõenäoliselt isegi äh, sobib paremini nende, e-, selle ameti eesmärkide täitmiseks ning sellest tulenevalt võib see süsteem jätta natu-, jääda natuke teistsugusteks võrreldes teiste ametitega härra Vossi küsimus, jah, ma ütleksin, et tegemist on tugeva kõikehõlmava süsteemiga ja kui midagi enamat on vaja, siis tegemist on vaid väikeste parandustega. kas Europol ise peab seda hindama? siis tuleb ütelda, et tegelikult meie ju viime läbi seda praktilist tööd igapäevaselt Europolis, aga lisaks on ilmselgelt vaja ka kaaluda uusi lahendusi, eriti selliste suurte muudatuste ajal, nagu meil praegu ITK süsteemides toimuvad. ja muidugi sellised muudatused on täiesti normaalsed sellistes ametites nagu Europol taolisi muudatusi ikka toimub. meie üritame neid muudatusi ka ellu viia ja tagada, et kõik toimiks. asjad on natuke teistsugused kolmandate riikidega ning andmete edastamisega neile. ma võin kinnitada üle, et Euroopa ametid, ka Europol ise kõigepealt äh, peavad vajalikuks andmete kättesaamist väljaspoolt, millega nad saavad äh, mm, tegeleda, Euroopa on selleks valmis, siin mingeid probleeme ei ole. kas see on hea või halb? Äh, kõik sellised kokkulepped muidugi sisaldavad ka vastastikuse klauslit, nii et kui keegi andmeid meile edastab, siis ta tahab andmeid ka vastu saada. see on meiepoolne panus ning see on nüüd see osa, mida on vaja hinnata nagu öeldud, oleme valmis äh, aitama äh, parlamendi ja nõukogu olukorra hindamisel. Äh, koostalitusvõime kohta küsiti. see on eraldiseisev teema nüüd, kuid seotud samuti meie igapäevase tööga Europolis ning ka EU-Liisas. mina olen osalenud Äh, osalesin Strasbourgis eelmisel nädalal koostalitusvõime aruteludel, äh, kohtusin ka Euroopa Parlamendiga kom-, ning äh, komisjoniga ning Euliisa esindajatega, variraportööridega ning raportööridega koostalitusvõimepaketi küsimuses. me peame silmas pidama, et tegemist on alles ühe pikema töö algusega, dokumendid, mis valmistati ette nõukogu jaoks äh, koostalitusvõime küsimuses, näitavad, et meil on nelikümmend erinevat infos- ning andmesüsteemi, mis äh, peavad lähitulevikus koostalitusvõimelised olema. praegu me neid samme astume, tegemist on olulise sammuga, sellepärast et tegelikult me otsustame praegu kõige olulisemate reeglite ja põhimõtete üle, mis hakkavad toimima lähitulevikus. jah, see, see protsess on käimas, Euroopa Liidu andmekaitse inspektor kutsuti osalema kõrgetasemelise eksperttöörühma koostalitusvõime küsimustes, mis loodi Euroopa Liidu institutsioonide poolt, me osaleme nende töös, samuti me hindame projekte ning, vabandust, eelnõud, mis praegu on ettevalmistamisel ja eelmine nädal Strasbourgis aset leidnust on tõesti selle kohta väga hea näide. see, kuidas Euroopa Liidu taristut kasutavad liikmesriigid, ka seda mainiti siin, see on eh, miski, mis jääb Euroopa Liidu Äh, andmekaitse inspektori ülesannete alla, kuid samuti liikmesriikide andmekaitseametite alla. see puudutab jällegi ka koostalitusvõimet, sellepärast et andmekaitse ning sellepärast, et äh, siin koostalitusvõimes rääkides me ei räägi ainult andmete edastamisest, vaid samuti me peame silmas organisatoorset külge ning seda, kuidas on võimalik andmeid kätte saada liikmesriikide süsteemidest ja neid sinna edastada ja võib-olla siin liikmesriigid ei ole ilmtingimata sajaprotsendiliselt valmis kõiki oma andmeid jagama. mainiti samuti arutelusid äh, selle kohta, kuidas me teeme koostööd äh, liikmesriikide andmekaitse inspektoritega ja ametitega. siin tuleb ütelda, et liikmesriike esindavad need andmekaitseametid ja me üritame nendega arutada kõiki teemasid mis meie äh, järelevalve alla jäävad. eriti just äh, seda, mis puudutab Europoli süsteemi kasutamist liikmesriikide poolt ning andmed edastamist äh, liikmesriikidest Europoli. kui me räägime direktiivi jõustamisest liikmesriikides siis siin on peamiseks koordinaatoriks Euroopa Andmekaitse äh, Nõukogu, kus on äh, esindatud kakskümmend kaheksa andmekaitseametit ja äh, Euroopa Andmekaitse Inspektor, aga see ei tegele mitte ainult ühe ametiga ise, vaid tema ülesanded on palju laiemad. siin harmoneeritakse seda, kuidas üldine andmekaitsemäärus äh, leiab äh, rakendamist liikmesriikides, kuid samuti seda, kuidas äh, on ülejäänud selle valdkonna õigusaktid üle võetud. nüüd Frontexi kohta ja konsultatsioonid siin, jah, tõepoolest, meilt küsiti selle kohta, kuidas oleks võimalik andmeid edastada Europoli ja Frontexi vahel. Frontex on meile juba andmeid edastanud isikuandmepakettidena. me oleme sellest täiesti teadlikud. isikuandmete edastamine Europolilt Frontexi aga, mis võiks olla samuti kasuks operatiivvajaduste tõttu, on tekitanud teatud probleeme just õiguslikest aspektidest lähtudes meie arvame, et ei ole piisavat õiguslikku alust praegu selleks, et andmeid edastada. härra Voss küsis selle kohta, kuivõrd kõikehõlmav meie süsteem on ja mina vastasin, et mõningaid korrektsioone võib võib-olla arutada, siis see on üheks heaks näiteks. meil on kaks ametit, mis väga hästi töötlevad isikuandmeid, aga me peame tagama, et nad ikkagi toimiksid õiguslike aluste põhjal ning see muuhulgas puudutab isikuandmete edastamist Europolilt Frontexile operatiiveesmärkidel. siin on meil puudu äh, konkreetsest õiguslikust alusest. seega meie konsultatsioonide käigus soovitati äh, jätkata tööd õigusliku alusega selle andmevahetuse tagamiseks, aitäh! suur tänu. härra Viverovski ja enne kui me liigume edasi järgmise paneeli juurde, mul on ka omalt poolt paar kommentaari. Äh, tuginedes sellele, mida ütles proua Genichi äh, koostalitusvõime kohta ja andmekaitse kohta ning äh, arvestades ka seda, mida me just kuulsime selle kohta, mis on seotud õigusliku alus puudumisega, kui andmeid edastatakse Europoli ja Frontexi vahel, siis see on väike probleem võrreldes siis järgmise probleemiga. sest kui me räägime koostalitusvõimest, siis me räägime Euroopa julgeolekuasutustest aga samas nende tegevus on oma iseloomult äh, globaalne. me ei räägi sellest, et Europol äh, tegutseb koosmõjus FIS-id, sissi, eurodate ja muudega, aga me räägime ka koostalitusvõimest äh, Interpoli endaga, nii et see probleem kerkis esile ÜRO-s, see on meie jaoks kõigile teadaolev probleem, äh, siia on kokku kogutud kõik julgeolekuasutused üle terve maailma, nii et kuidas me tagame, et meie andmekaitsevahendid on koostalitusvõimelised, võttes arvesse, et on nii palju liikmeid, äh, kes on ka siis osalised teistes organisatsioonides, nii et see on selline lahtine küsimus praegusel hetkel, sest me peame võtma arvesse esime-, erinevaid küsimusi, eelarve näiteks, me võiksime seda ka vaadata Äh, selles mõttes, et me, kuidas asjad toimiksid paremini äh, ja oleksid koostalitusvõimelised Euroopa tasandil. nii et suur tänu, härra Vjeverovski, teie huvitavate kommentaaride ja teie sõnavõtu eest. see on valdkond, mis meile valmistab muret meid kaitseb Europoli andmekaitsesüsteem ja lähme nüüd praegusel hetkel edasi järgmise teema juurde, see on seotud Europoli panusega võideldes finantskuritegevusega, tegeledes ähm, kriminaaltulu jälitamisega ja võideldes rahapesu vastu sõnavõtjaks on siis härra Maarten Reisenberg, kes on terrorismi finantsi-, eh, terrorismi finantseerimise vastase võitluse koordineeriv prokurör ja seejärel kuulame äh, Europoli äh, tegevdirektorilt proua Debollelt. seejärel toimub meil arvamuste vahetus ja enne kui ma annan juhi rolli oma kolleegile üle, ma tahaksin öelda, et rahapesuvastane võitlus ja võitlus finantskuritegevuse vastu on väga olulised elemendid, millel on mõju teist liiki kuritegevusele, kus see hõlbustab meie võitlust inimkaubanduse vastu, narkokaubanduse vastu ja nõnda edasi. ja ma tahaksin viidata ka sellele, et äh, endine äh, Europoli direktor on viidanud ka sellele, kuivõrd oluline see valdkond on, ta on teinud seda äh, mitmel juhul, kus meil on olnud tegemist parlama-, parlamentaarse ühiskontrolli töörühmaga, tööga. nii et kolleegid, ma tahaksin teile tutvustada siis härra Martin Reisenbergi Hollandist ja tema kirjeldab pilootprojekti Hollandis, kus, kuhu on kaasatud politsei, prokuratuur ja neli kõige suuremat panka. ja eesmärgiks on hinnata finantsandmeid selleks, et vältida terroristlikke rünnakuid ja pärast härra Reisenbecki kuulame ära äh, proua De Bolli, Europoli direktori. ja seejärel annan härra Puhmanile juhi rolli üle. suur tänu! aitäh, äh, härra Dias de Mera ja palun nüüd härra Riisenbeck. Uh, suur tänu, daamid ja härrad. kui me tegeleme terrorismivastase võitluse ja preventsiooniga, see on väga tähtis, et riik kõik, kus äh, finantseerimine toimub, on osa integreeritud lähenemisest. Hollandis era- ja äh, avalik sektor on äh, asunud koostööle hindamaks, kas sellisest koostööst on kasu. ja minu jaoks on suureks auks, et ma saan teiega jagada esialgseid tulemusi ja üldist kava äh, meie avaliku ja erasektori partnerluses koostööst, kus meil on tegemist nelja äh, suure pangaga ja kindlustusfirmaga ja meil on koostöörühmad või kus on, kuhu on kaasatud ka äh, meie politsei äh,, rahapesu andmebüroo ja me tegutseme koos selleks, et äh, võidelda terrorismi finantseerimisega. meie uurimise käigus meid huvitavad eelkõige just, et teatud trendid nagu uued maksemeetodid ja iga kord, kui midagi kontrollime, äh, näiteks otsime läbi äh, maja või otsime, uurime mingeid seadmeid, me püüame teada saada, millisel viisil terrorismi on finantseeritud. kuid me tavaliselt ei leia erinevaid viise ja ma ei ütle seda sellepärast, et, äh, et öelda, et uusi maksemeetodeid ei kasutataks, kuid lihtsalt me ei ole suutnud tuvastada sellist infrastruktuuri, mille kohta terrorismi äh, finantseeritakse. loomulikult me jälgime uusi maksemeetodeid ja hindame seda, kas neid võiks kasutada terrorismi finantseerimiseks. me samas leiame ikkagi päris palju äh, tavapärast finantseerimismeetodeid, mikrofinantseerimine, äh, mis toimub läbi pangasüsteemi, rahaülekannete kasutamine ja seal on, kasutatakse tihtipeale ka vasenda, vahendajad ja siis litsenseerimata panke. päris raske on finantsettevõtetel tuvastada, kuidas terrorismi finantseeritakse tavapäraste meetodite abil. siin on mitmeid põhjuseid, kõigepealt terrorismi finantseerimiseks ei ole välja töötatud äh, Äh, väga tõhusaid meetodeid, mis oleks üks kindel meetod ja samas me ei pea jälgima ainult raha päritolu, mis võib olla tegelikult legaalne, vaid me peame vaatama ka seda, kuhu raha läheb. sest mida kaugemal te olete sellest lõplikust terroristlikust äh, sihtmärgist, seda raskem on aru saada, mida te tegelikult hindate. eriti kui me räägime küllaltki väikestest rahasummadest ja seda me tihtipeale terrorismi finantseerimises just näemegi kuid vahepeal meie äh, rahvusvahelised standardid ja seadusandlus nõuab meie finantsasutustest, et nad tuvastaksid, äh, mis on need asutused ja kes on need äh, inimesed, kes on finantseerimisega seotud. nii et väga palju tööd tehakse ära finantssektori poolt me sellisel viisil saame väga palju informatsiooni informatsiooni tuleb erinevatelt ähm, asutustelt ja pangad annavad õiguskaitseasutustele vajaliku info või informatsiooni. kui samas nii era- kui ka avalikus sektoris on äh, vaja äh, väga palju aega ja vaeva näha selleks, et tuvastada finantseerimise allikaid. õiguskaitseasutustel on nii oluline informatsioon olemas, isikuandmed ja kontaktinformatsioon nende inimeste kohta, keda võib pidada terroristideks. nagu ma ütlesin, finantsasutustel on juriidiline kohustus äh, tuvastada, kes need inimesed on klientide andmebaasis ning nad peavad edastama informatsiooni rahapesu andmebüroole, kui on tegemist mingi ebatavalise ülekandega. kuid võttes arvesse seda, et neid inimesi võib pidada terroristideks, siis äh, prokuratuur ja õiguskasutusasutused leiavad, et me vajame väga kiireloomuliselt seda, et pangad äh, annavad meile seda informatsiooni kohaselt üle aga samas, kui me tahaksime, et nad leiaksid selle informatsiooni üles, siis me võiksime kasutada ka neid võimalusi, mis on meie õiguslikus raamistikus, et äh, see oleks teostatav ja seda me alustasimegi, äh, seda oma pilootprojektiga alustasin, alustasime. meie rakkerühmal, meie rakkerühm finantseeritakse meie finants äh, talitustelt ja kellel on äh, mitmeid õigusalaseid ülesandeid, mis, äh, see organisatsioon asutati üheksakümne seitsmendal aastal selleks, et äh, tugevdada terrorismivastast võitlust. Nad tegutsevad seaduse raames, kus nad kasutavad ära seadusandlust, mis võimaldab neil võidelda terrorismi vastu, tehes koostööd prokuratuuriga, siis meie saame jagada omavahel prioriteetset informatsiooni ning jagada seda informatsiooni ka erapartneritega sellisel viisil on meil võimalik leida üles inimesi, kes on, võivad olla seotud terrorismi finantseerimisega. nüüd erapartnerid uurivad omakorda neid inimesi ja tehinguinformatsioon äh, jõuab rahapesu andmebüroosse tagasi. rahapesu andmebüroos analüüsib seda informatsiooni ja annab õiguskaitseasutustele edasi selle informatsiooni, mida nemad peavad äh, kahtlaseks tehinguks. nüüd finantsasutus saab jagada teavet ebatavalise tehingu kohta, mille nad on tuvastanud ja nad äh, saavad informatsiooni edastada ka äh, oma partnerasutusele, kuhu see raha läinud on, eeldades, et nemad on osa samast rakkerühmast. ja sellisel viisil finantsasutused võivad kaardistada koos võimalikke terroristlikke võrgustikke ning nad saavad tuvastada ka teisi ebatavalisi tehinguid nii et võttes arvesse seda olukorda, siis kui meil on tegemist kahepoolse informatsioonivahetusega erapartnerite vahel, mida võimaldab meie rakkerühm, siis nüüd, kui me räägime mitmetasandilisest teabevahetusest, siis see oleks märksa efektiivsem. võttes arvesse seda, et meie õiguslik raamistik ei anna meile ähm, seda võimalust, on takistuseks kindlasti ja nüüd rakkerühmas äh, erapartneri analüütikud teevad tööd samas kontoris kui õiguskaitseasutuse ja rahapesu andmebüroo töötajad. selleks, et äh, vähendada eraelu puutumatuse äh, riivet, siis see rakkerühm ongi selline niinimetatud suletud kast. see informatsioon, mida jagatakse õiguskaitseasutuste poolt, ei lahku rakkerühmast. ja analüütik, kes töötab era- asutuse jaoks ei saa jagada seda informatsiooni oma ettevõttega ja ta ei saa seda informatsiooni jagada ka kolleegiga, kes rakkerühmas ei osale. nii et ainult kui meil, siis kui meil on tegemist ebatavalise tehe, tehinguga, millest on informatsioon edastatud rahapesu andmebüroole, büroole, siis see on nüüd nähtav pangale ja need on need tehingud, mida äh, pank oleks pidanud ise tuvastama ja nende kohta informatsiooni esitama nii avaliku sektori kui erasektori partneril on vaja väga palju julgust, et sellisel viisil koostööd teha, sest kui sa jagad informatsiooni teiste inimestega, kas erasektoris või avalikus sektoris, siis äh, tekib ka täiendav oht, et see informatsioon muutub avalikuseks, avalikuks. kuid ähm, praegusel hetkel me näeme, et äh, julgeoleku tase on väga kõrge ja informatsioon ei ole lekkinud nüüd meie pilootprojekti esialgsed tulemused, me näeme seda, näeme seda, et on paranenud kvaliteet ja kvantiteet ja me oleme saanud informatsiooni äh, täiendavate kahtlaste tehingute kohta. esimese aasta jooksul äh, politseinikud on edastanud informatsiooni viieteistkümne kaasuse kohta erapartneritele ning see on andnud tulemuseks kolm, informatsiooni kolmesaja kahtlase tehingu kohta kuuskümmend neli protsenti oli äh, andme, rahapesu andmebüroo poolt leitud, et need on kahtlased ja informatsioon edastati jälle õiguskaitseasutustele ja. ja kümme protsenti ebatavalistest tehingutest tavaliselt on need, mida peetakse kahtlasteks. kuna meil on tegemist prioriteetsete juhtm-, juhtumitega, mille kohta informatsiooni edastatakse, siis STR, mis sellest tuleneb, on äh, koheselt kasutatav õiguskaitseasutuste poolt ja lisaks sellele avaliku ja erasektori partnerid edastavad trende, meetodeid ja head tava oma rakkerühma raames. võttes arvesse seda, et äh, väga raske on leida efekt-, tõhusat äh, meetodit, tähendabki seda, me peame väga äh, põhjalikult omavahel informatsiooni edastama, me püüame leida uusi innovatiivseid viise, kuidas me saaksime tuvastada terrorismi finantseerimise allikaid. ma olen uhke selle üle, et erasektori ja avaliku sektori partnerid on äh, väga konstruktiivselt otsustanud osaleda selles töös. me jagame ühiseid eesmärke, kõikidel on omad ülesanded ning arvestame sellega, et see süsteem peab olema turvaline ja me võitleme kõik ühise eesmärgi nimel. suur tänu teile tähelepanu eest ja vastan teie küsimustele. aitäh, härra Reisenbeck, selle sissejuhatuse eest. ja nüüd jätkame arutelu. Thank you, good morning, lady. proua De Pole, palun. aitäh, daamid ja härrad. aitäh, härra Puhman, aitäh, härra Dias de Mera. aitäh, et pakkusite mulle võimaluse rääkida sellist olulisest teemast nagu kuritegevuse rahastamine. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on äh, äh, varade jälitamine ja rahapesu saanud üheks prioriteediks võistluses kuritegevusega. see on Europoli jaoks väga oluline prioriteet, sellepärast et me peame kurjategijaid äh, äh vastutusele võtma ja eh, kõige paremini saab seda teha, võttes vaatluse alla nende rahavood. Eh, Europol tegeleb eh, võitlusega, finantskuritegevuse vastu võitlemisega ja sellest ma räägiksin oma tänasest sõnavõtust, aga enne räägiksin nendest suundumustest, mida me rahapesu vallas praegu näeme. millised need suundumused on? Äh, kuritegevus Euroopa Liidus tekitab äh, sadu miljardeid eurosid igal aastal. Äh, viimased uuringud näitavad, et mõningates piirkondades on tulud, mis saadakse sünteetiliste narkootikumidega kaubitsemisest üle kahekümne miljardi aastas. rahapesu on seega väga tõsine probleem, sellepärast et kurjategijatel on vaja oma kasumid puhtaks pesta rahapesu üheks äh, oluliseks tunnuseks on selle professionaliseerumine. kuritegeliku raha pesemine äh, äh, antakse tihtipeale spetsiaalsete rahapesusündikaatide pädevusse, nemad tegutsevad kui teenusepakkujad nendele kuritegelikele rühmitustele mõningatel juhtudel on Äh, tuvastatud ka sidemeid terroristlike rühmitustega. Need sündikaadid, kuhu on väga kõrgelt kvalifitseerunud ja suudavad toime tulla väga keerukate operatsioonidega äh, Nad tuginevad põhiliselt sularaha kasutamisele, ettevõtte struktuuride kuritarvitamisele ja finantsturu ja investeeringute ärakasutamisele. Äh, väga heaks näiteks on Contini Santa Lucia, meie hiljutine operatsioon, äh, kus tegutsesime siis Itaalia maffiaga seotud rahapesuga. Äh, ligemale miljon eurot pesti siis seal nädalas ja ligemale kakssada viiskümmend miljonit raha pesti läbi Äh, keerulise süsteemi, kus kasutati sularaha, äh, kullereid, äh, kaubanduspõhist rahapesu ja samuti finantssüsteeme ja varifirmasid kasutades. ja kurjategijad tuginesid traditsioonilistele rahapesumeetoditele, aga tekivad ka uued meetodid, näiteks hiljutises operatsioonis Trier kasutati virtuaalval-, valuutasid väärtuses üle nelja-viie miljoni eh, ja need võeti ära siis kuritegelikult eh, grupilt, eh, kes tootis sünteetilisi narkootikume ja levitas neid pimeda neti kaudu uued maksemeetodid ei ole enam nii hästi reguleeritud nagu traditsioonilised, need võimaldavad kiireid rahvusvahelisi ülekandeid Ehm, mis ehm, eh, tavalise kahtlaste tehingute raporteerimise süsteemi poolt jäävad märkamata ja see loob uusi võimalusi rahapesuks ja sellised meetodid muutuvad kurjategijate hulgas üha populaarsemaks. see tähendab, et me peame investeerima uutesse vahenditesse selleks, et me suudaksime selliseid ebaseaduslikke tehinguid avastada Äh, mida äh, teeb Europol äh, finantskuritegevuse vastu? meil on olemas osakond, mis võitleb finantskuritegevusega ja see üksus mängib olulist rolli just nimelt Euroopa Liidu finantskuritegevuse vastase võitluse tegevuse koordineerimisel. kõigepealt operatiivtasandil meie osakond toetab otseselt finantsjuurdlusi ja kriminaaltulu jälitamist, mida liikmesriigid teevad samuti esi-, äh, anname finantsalast teavet selleks, et toetada teist liiki kuritegude uurimist, näiteks narkokaubandust, pettust või terrorismi Äh, finantsalane tea-, teave on midagi, mis Europolis on tsentraliseeritud, andmed äh, tõsise kuritegevuse kohta on midagi, mida me kontrollime ühiselt koos teiste äh, andmetega, näiteks kas või andmetega, mis puudutavad kahtlaseid finantstehinguid, samuti andmeid, mis tulevad tolliasutustelt. meie eesmärk on saada terviklik ülevaade sellest, mis võimaldab meil mõista sidemeid erinevate äh, organiseeritud kuritegevuse vormide vahel äh, liikmesriigid äh, paluvad meilt üha rohkem selles vallas tu tuge ja toetustaotlusi pole kunagi olnud nii palju. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal infovahetus kriminaalturu jälitamise osas kasvas kaheksakümmend üks protsenti võrreldes varasema aastaga Äh, finantsjuuru, juurdluste toetamine kasvas sada kümme protsenti. Europol toetab äh, kahtesada kahtekümmend ühte kõrgetasemelist juurdlust äh, kolmteist aktsioonipäeva oli läbi viidud kahe tuhande kaheksateistkümnendal aasta esimesel poolel, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli neid seitse sada viiskümmend seitse inimest vahistati ja kolmkümmend seitse miljonit eurot siis äh, saadi kätte. Europol öö, äh, omab samuti äh, detsentraliseeritud arvutivõrku, mis võimaldab infovahetust ja Äh, finantspettuste vastase võitluse üksuste vahelist koostööd. strateegilisel tasandil Europol edendab koostööd kõigi nende osalejate vahel, kes mängivad olulist rolli finantskuritegevuse vastases võitluses. me toetame mitmesuguseid äh, rahvusvahelisi professionaalseid võr võrgustikke nagu Europlatvorm ja kolmepoolset digitaalse valuuta töörühma seega on Europol esirinnas finantskuritegevuse vastases võitluses Euroopa Liidus. milline on finantsinfo äh, tulevik? Äh, need oskusteadmised, mis meil Europol on, ja meie keskne positsioon eh, rahapesuvastase võitluse infrastruktuuris annab meile väga hea ülevaate eelseisvatest ohtudest ja seetõttu me saame teha eh, soovitusi selles osas, mis toimib ja mis ei toimi. Europol viis läbi uuringu, mis näitas, et ainult üks protsent eh, iga-aastasest kuritegelikust sissetulekust, mis saadakse Euroopa Liidus, konfiskeeritakse ja kümneaastase perioodi jooksul ainult kümme protsenti kõigist kahtlastest tehingute raportitest, mida jagati era, erasektoriga, leidis ka uurimist. praeguse eh, rahapesusüsteemi paindumatus on põhjuseks, miks need tulemused nii kehvad on. Euroopa finantspettuse vastase võitluse üksused saavad ligemale miljon teadet kahtlastest tehingutest igal aastal ja selline äh, aruandlus ei tugine nii-öelda teadmistele äh, tegemist on väga ebatõhusa protsessiga ja tõelised juhtumid võivad siia andmemassi lihtsalt kaduma minna. Äh, takistused äh, infovahetusel rahvus, äh, riiklike ja rahvusvaheliste partnerite vahel on ka tõsiseks probleemiks. finantspettuste vastase võitluse üksuste vahel ei ole korralikku infovahetust, samuti info vahetamine teiste asjaomaste asutustega on samuti keeruline praegused üleminekud võivad viia selleni, et oluline info ei jõua asutusteni, kes peaksid võitlema kuritegevuse või terrorismiga ja meil on vaja sellistest probleemidest jagu saada, sest et äh, finantsalane teave on väga oluline võitluseks organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga ohud, mis on seotud äh, kuritegeliku rahaga, nõuavad äh, laiapõhjalist reageerimist, meil on vaja lammutada need takistused infovahetuse teel ja meil on vajalik teabepõhine lähenemine finantsaruandlusele Euroopa Europolis meil on olemas teadmised, mis tulevad ka liikmesriikide vastavalt asutustelt ja need aitavad meil ohte hinnata. me leiame, et selle teadmiste jagamine eh, finantsinstitutsioonidega võimaldab neil paremini oma vahendeid eraldada ja äh, paremini avastada siis äh, kahtlaseid tehinguid ja neid äh, aru anda. ja seetõttu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembris alustasime ka pilootprojektiga, kus rahvusvahelised pangad ja erinevad liikmesriigid osalevad infovahetuses. lõpetuseks tahaksin öelda, et selleks, et finantskuritegevusele tõhusamalt reageerida, Äh, peame hõlbustama finantsjuurdlust ja kriminaalturu järitamist kõikides organiseeritud kuritegevuse juurdlustes ja looma strukturaalsed ja õiguslikud tingimused finantsalase teabe kiiremaks ja tõhusamaks vahe, vahetuseks partnerite vahel Europol tervitab komisjoni ettepanekut äh, võtta vastu uus direktiiv, mis puudutab finantsteabe kasutamist. iseäranis tervitame ettepanekut anda Euro Europolile kaudne juurepääs äh, liikmesriikide keskpankade kontode registritele ja võimalus äh, taotleda informatsiooni finantskuritegevuse vastase võitluse üksuselt märtsis kaks tuhat seitseteist kutsus Euroopa Parlament üles, et luuakse Euroopa finantskuritegevuse vastase, pettuse vastase võitluse üksus selleks, et koordineerida liikmesriikide üksuste tegevust oluline oleks seejuures juur, juurdepääs kõigile piiriülestele tehingutele, samuti sularaha äh, deklaratsioonidele, mida tolliasutused edastavad. see võimaldaks Europolil Äh, toetada liikmesriike paremini. tänan tähelepanu eest! aitäh, äh, lugupeetud proua De Vol selle väga informatiivse ja huvitava sõnavõtu eest. Äh, kallid kolleegid, sellega on see arutelu osa lõppenud ja nüüd saate teie sõna ja härra Kreih Maltalt on esimesena sõna soovinud, palun. aitäh kallid kolleegid, maailm töötab praegu välja tehisintellekti ja IKT võimekust peame meie siin Euroopa Liidus tegema kõik, mis võimalik sellega, et võidelda organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevusega, sest see võib puudutada tavakodanikke, meie majandust ja infrastruktuuri. Äh, küberkuritegevus on rohkem levinud, sest et sotsiaalmeedia, internetipangandus on levinud. on täiesti selge, et äh, uute tehnoloogiate arengutempo on palju kiirem kui need muudatused meie õigusaktides ja seetõttu võib esineda juhtumeid, kus meie kodanikud ei saa vajalikku õiguslikku kaitset seetõttu on äärmiselt oluline, et me ka koolitaksime oma kodanikke nende ohtude osas, mis neid internetis varitsevad. me seisame silmitsi ka terrorismi ja ebastabiilsuse ohuga meie naaberriikides nagu Liibüa, samuti Süüria sõda. Inst-, stabiilsu, ebastabiilsus Euroopa lähinaabruses kahjuks äh, annab hoogu ka kuritegevusele, inimkaubandusele ja ebaseaduslikule sisserändele. Äh, see tegevus tekitab miljoneid eurod räpast raha, mida pestakse äh, selleks, et see muutuks seaduslikuks ja see satuks meie finantssüsteemi me ei saa olla olukorraga rahul, seistes silmitsi sellise kuritegevusega ja seetõttu on äärmiselt oluline, et Europol töötaks välja võimekuse aidata liikmesriike selliste suurte väljakutsetega toimetulemiseks nii meie naaberriikides kui ka kodus Äh, tahaksin avaldada toetust Europoli mitmeaastasele tegevuskavale aastast kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend üks. Äh, selle programmi eesmärgid äh, muudav, muudavad meie riigid ohutumaks ja kuritegevusest vabamaks. äärmiselt oluline, et Europol, Europol tugineks oma edule ja analüüsiks ka varasemaid tulemusi, nii et, et äh, nendest õppetundidest oleks tulevas, tulevaste tegevuste planeerimisel võimalikult palju kasu. ja ma toetan ka seda parlamentaarset ühiskontrolli töörühma, ma loodan, et see töörühm jätkab oma tööd ja muudab meie liitu äh, turvalisemaks ja jõukamaks paigaks, aitäh! aitäh, järgmisena saab sõna meie Küprose kolleeg härra Kitios Äh, tere! aitäh äh, selle väga üksikasjaliku analüüsi eest. proua De Paul, te juba vastasite paljudele minu küsimustele, küsimustele, mida ma tahtsin esitada. aga mis puudutab seda infot, mida te esitasite ja suuremat ohtu, mis seostub, seondub krüptorahaga, on mul teile järgmine küsimus. Europol ja liikmesriikide asutused kas nad suudavad tõhusalt kindlaks teha nende eh, krüptovaluutade ebaseaduslike tehingute päritolu ja kuidas saaks erasektorit tõhusamalt kaasata sellesse uurimisse? mis puudutab eh, kriminaaltulu jälitamist, siis tahaksin küsida, kas Europol soodustab eh, parimate kogemuste vahetamist ja kui teil on statistilisi andmeid, mis puudutavad äh, kriminaaltulu jälitamist, äh, näiteks äh, sisserändajate ebaseadusliku kaubitsemise vallas. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Gomes, kes on Euroopa Parlamendi saadik. aitäh. ma olen osalenud neljanda ja viienda rahapesuvastase direktiivi koostamisel parlamendimeeskonnas ja seetõttu eh, tahaksin väga toetada seda, mida kõnelejad on öelnud, iseäranis eh, tahaksin eh, kolleegidele liikmesriikide parlamendist öelda, et Euroopa Parlament on viienda rahapesuvastase direktiivi äh, läbirääkimiste käigus teinud ettepaneku luua Euroopa äh, finantskuritegevuse vastase võitlemise üksus, äh, mis võimaldaks jagada infot mitte ainult selliste liikmesriikide üksuste vahel, vaid ka Eh, näiteks eh, erasektoriga, mida vahepeal mitteametlikult juba tehakse, aga liikmesriigid olid sellele vastu, nõukogu oli vastu. Eh, küsige oma valitsustelt, kuidas nad said millelegi sellisele vastu olla. Nad on vastu lihtsalt sellepärast, et nad ei ole huvitatud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastuse võitlus, võitlusest. ma olen siin parlamendis selle teemaga väga palju tegelenud ja usun, et paljud äh, valitsused pigem soodustavad rahapesu, mitte ei võitle selle vastu selline on praegune süsteem ja äh, see on tingitud asjaolust, et need, kes läbirääkimisi peavad, ei ole inimesed, kes tegelevad kuritegevuse vastaste võitlu-, võitlusega, vaid need on inimesed äh,, raha äh,, rahandusministeeriumitest, kelle peamine ülesanne on pigem soodustada rahapesu Äh, nad lihtsalt leiavad, et igasugused tehingud on õigustatud ja jätavad tähelepanuta vajaduse võidelda kuritegevusega. samuti, äh, kui võeti vastu direktiiv äh, rahapesu vastu karistusõiguse meetmete läbi, parlament hiljuti võttis selle vastu pärast läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga, tegi parlament samuti ettepaneku, et võiksid olla sellised raskendavad asjaolud, kui need inimesed, kes rahapesuga tegelevad, on näiteks äh, poliitikud, näiteks meie parlamendisaadikud, valitsusliikmed. Äh, need on just nimelt inimesed, äh, kes tihtipeale soodustavad sellist kuritegevust, aga see ettepanek lükati tagasi mõned valitsused ja kui teid huvitab, ma võin öelda, millised valitsused Äh, äh, olid sellele vastu ja see on tõesti uskumatu. Äh, komisjon, toon veel ühe näite, komisjon aasta tagasi tegi ettepaneku kaotada ära need lüngad, mis on praeguses käit-, käibemaksusüsteemis ja võimaldavad kurjategijatel organiseeritud kuritegevusel, sealhulgas terroristide äh, Daeshil ja Al-Qaedal, kasutada ära meie käibemaksusüsteemi karussellpettuste läbi jah, väga-väga lihtne, see ettepanek on laual olnud juba aasta, mitte midagi pole juhtunud. ja me äh, räägime äh, Äh, siin äh, sellest, et komisjoni kalkulatsioonide kohaselt viiskümmend miljardit läheb organiseeritud kurjategevusel igal aastal, samuti terroristlikele organisatsioonidele nagu Daesh ja Al-Qaeda. viiskümmend miljardit, see on peaaegu üks kolmandik Euroopa Liidu eelarvest niisiis, kas meie valitsused tõesti suhtuvad tõsiselt äh, rahapesuvastasesse võitlusesse ja terrorismi rahastamise vastasesse võitlusesse? ja lõpetaksin ühe küsimusega ja ma võiksin seda arutelu jätkata, aga lõpetaksin siiski küsimusega. väga palju viidati krüptovaluutadele, mis ei ole keelatud. samuti anonüümsed aktsionärid pole keelatud, väga lihtne on seda süsteemi lämmatada maksuparadiiside süsteemi, mida rahapesijad ja organiseeritud kuritegevus ära kasutab. me võiksime äh, näiteks anonüümsed aktsionärid ära kaotada ja ettevõtted peaksid siis ähm, ava-, avalikustama kõik tulu saavad omanikud ja mitte ainult need, kes elavad Euroopa Liidus, vaid ka need, kes on väljaspool ja ajavad äri Euroopa Liidus kui valitsused seda tahaksid, oleksid selle, sellele asjale lõpu tegemine väga lihtne on, aga nad ei taha ja minu küsimus puudutab teist valdkonda, kus reguleerimine oleks väga vajalik, aga reguleerimist ei ole ja me näeme, et eh, mõned liikmesriigid eh, juba tahavad olla siin eh, krüptovaluuta keskused ja blockchain tehnoloogia keskused. mõned inimesed on teinud ettepaneku, et blockchain tehnoloogia on väga oluline tehnoloogiline vahend, mis aitab võidelda rahapesu ja organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi rahastamisega. mõned inimesed ütlevad, et äh, võib-olla peaks hoopis laskma äh, krüptovaluutadel areneda ja lasta neil olla siis selleks vahendiks, mida kuritegelikud sündikaadid kasutavad, mida teie arvate? aitäh ja järgmisena kolleeg Kreekast, palun. aitäh, esimees. rahapesu riigiametnike poolt selle sõna kõige laiemas tähenduses on, on midagi, mis teeb muret kõikidele liikmesriikidele tegemist on juhtumitega, kus poliitikud, ministrid, aseministrid äh, saavad ebaseaduslikku raha äh, oma tööd tehes. Äh, selline kuritegevus on võimu kuritarvitamine ja Kreeka põhiseaduse järgi on tegemist ebaseadusliku süsteemiga ja selliseid tegusid äh, äh sa, nende aegumistähtaeg, selliste kuritegude aegumistähtaeg on väga lühikene ja seetõttu ei saa neid ka karistada, sest et kuritegu on juba aegunud. kui tegemist on võimu kuritarvitamisega riigiametnike poolt, siis no sellega Kreeka kohtud peaksid tegelema ja Kreeka peab sellega toime tulema oma jõududega. kas on selles küsimuses ka võimalik koostöö Europoliga? kas meil on koostöö Europoli ja liikmesriikide vahel selles küsimuses, mida ma just mainisin? aitäh. aitäh. meie järgmine kõneleja on Eestist, ma loodan, et ma äh, hääldan tema nime õigesti, härra Aeg, palun. aitäh Äh, väga huvitav oli kuulata äh, Hollandi kogemust äh, rakkerühma loomisel ja loomulikult ka Europoli direktori ettekannet tehtust ja plaanitust. minu küsimus puudutab rahapesu andmebüroode koostööd eeskätt just menetlusasutustega, justiitsasutustega. Rahapesu Andmebüroo teatavasti on küllaltki iseseisev ja kus ta, kelle alluvuses ja mis institutsiooni juures ta kuskil riikides töötab, ka see on täiesti erinev äh, liikmesriigiti. samas see äh, rahapesu andmebüroode oma võrgustik, äh, mis toimib, on, on küllaltki nagu suletud et reeglid ju ütlevad, et ähm, menetlusasutustele rahapesu andmebüroo edastab informatsiooni sellisel juhul, kui kui on äh, selged kuriteotunnused mingisugusel finantstehingul. ülejäänud juhtudel äh, rahapesu andmebüroo hoiab tegelikult seda informatsiooni kinni, aga kohati see võib ikkagi viia tegelikult isegi, kui esialgselt võib-olla nad ei tuvasta seal kuriteotunnuseid, siis laiemal vaatlusel võib see informatsioon viia teatud äh, rahapesu või kuriteo, kuriteoliikideni. et mind huvitab nüüd selline küsimus, et et kuidas on Hollandil sellesama rakkerühmaga kogemus äh, koostöös rahapesu andmebürooga, seal rahapesu andmebürooga informatsiooni vahetamisel just äh, ka sellistel juhtudel, kui ei ole tegemist otseselt kuriteotunnustega äh, finantstehinguga, ja, ja samamoodi esitaks ka kohe küsimuse ära Europolile, et kas on Europolil mõttes kuidagi seda seda informatsioonivahetust äh, süvendada või, või et rohkem, paremini hakkaks see informatsioon liikuma, millele ka siin viidati, et et finants, ähm, kahtlaste finantstehingute puhul tuleb soodustada just eeskätt ka seda informatsiooni liikumist, aitäh! aitäh! järgmisena saab sõna äh, Euroopa Parlamendist, härra Eeler, aitäh, kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust äh, proua De Poolele äh, selle ettekande eest, mis oli suurepärane, väga huvitav ja väga kasulik on alati kuulata eksperte, kes räägivad oma kogemustest. mina tahaksin rääkida hollandi keeles edasi en de publiek-private samenwerking. Eh, kõigepealt eh, eh, tahaksin rääkida siin erinevate ametkondade vahelisest koostööst. selles valdkonnas me oleme juba mõningast edu saavutanud ja mulle tundub, et see ametkondade vaheline koostöö on väga oluline edasimineku tee. avaliku ja erasektori partnerlus on samuti oluline, selle kõrval on samuti Äh, väga äh, oluline äh, arvestada kõigi nende piirangutega, mis meil selles valdkonnas on. meil on ette nähtud küll õiguslikud koostöövõimalused, aga ka õigusest tulenevad piirangud. me peame liikmesriikide pädevust austama, me peame austama ametiasutuste mandaate ja äh, samas me tahame siiski võimalikult palju kurjategijaid ühiselt äh, kinni võtta ja see ei ole sugugi lihtne ja seetõttu austan äh, ma väga seda koostööd, mida te teete, vaatamata kõigile nendele takistustele. tahaksin teada, kas teil on praegu juba ettekujutust selle osas, mis pimeveebis toimub? kas teil on mingi ülevaade sellest, ähm, äh, mis näiteks toimub seal krüptorahadega ja nendega tehtavate tehingutega ja veel üks küsimus proua De Paulele. Äh, te äh, ütlesite, et saate miljon teadet liikmesriikide rahapesu andmebüroodest ähm, kas tegemist on riskantsete tehingutega või kahtlaste tehingutega. Äh, see kõik viitab sellele, et rahapesu andmekaitsebürood äh, kasutavad teatud indikaatoreid ja võib-olla ei suuda nad alati neid õigeid tehinguid üles leida. Äh, kas, millised need tehingud täpselt on, kas need on kahtlased tehingud? Te ütlesite, et Europoli tasandil on väga raske äh, äh, midagi uut äh, teha, on inimesed, kes soovivad, et oleks Euroopa rahapesu andmebüroo. mina ei ole selle vajalikkuses täieli, täiesti veendunud, aga kas te võiksite näiteks välja mõelda mingi projekti, Äh, Europoli juhtimisel, kus liikmesriikide rahapesu andmebüroodega infot saaksite vahetada äh, ma arvan, et sellised projektid oleksid liikmesriikidele vastuvõetavad pigem kui uute Euroopa Liidu institutsioonide loomine, aitäh. aitäh. järgmisena Euroopa Parlamendis proua Kinitši aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin tänada meie külalisi ettekannete eest, sellepärast et need olid äärmiselt põhjalikud ja detailsed ja pean ütlema, et äh, saan nõustuda sellega, mis ütlesite kõiges. Te olete juba tegelikult vastanud mõningatele küsimustele, mis ma tahtsin esitada, aga lisaks sellele ka kolleegid juba esitasid väga põnevaid küsimusi. ma olen veendunud, ka äh, võttes arvesse oma enda ametialaseid kogemusi, ma olen Itaaliast, riigist, kus äh, koostöö osutus äärmiselt oluliseks selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. mulle meeldis väga see, mis äh, proua de Polle ütles. Te ütlesite, et me peame ründama äh, organiseeritud kuritegevus seal, kus äh, nad on kõige haavatavamad, ehk siis äh, just rahastamise küsimustes, finantseerimise küsimustes ja nii ka minu koduriigis. Äh, härra Jissenberg samuti rääkis väga põnevatest asjadest ja me nägime väga hästi, kuidas Itaalia puhul näiteks just see koostöö on olnud põhitähtis selleks, et finantskuritegude vastu võidelda. Neid on üha rohkem üha rohkem äh, ka seetõttu, et äh, organiseeritud kuritegelikud äh, organisatsioonid siis kasutavad ka üha enam ära informaatikavahendeid, kasutavad ka krüptovaluutasid ja nii edasi. nii et neil on omad mehhanismid, mis hästi toimivad, aga nüüd ma tahaksin küsida, kas me oleme suutelised võidelda seda liiki finantskuritegude vastu? aga mul on ka üldisem küsimus. ja see puudutab jällegi koostööd. me oleme väga palju edasi liikunud rahvusvahelises koostöös äh, selleks, et võidelda kur-, terrorismu, terrorismi finantseerimise, organiseeritud kuritegevuse vastu, aga äh, De Paule ikkagi toonitas seda, et kahjuks siiski veel on äh, meil raskusi infovahetusega, seega ma tahaksin siis küsida, vastavalt äh, sellele, millised kogemused meil kõigil on, äh, millised kogemused teil on. mis siis on puudu, mis oleks vaja teha selleks, et see infovahetus ja koostöö, äh, millesse paljud meist usuvad ja usuvad tõsiselt, mis siin puudu siis on? kas meil on puudu vahenditest, kas meil on äh, õigusloomilistest vahenditest puudu. ja võib-olla veel lõpetuseks, siin te viitasite sellele, kuidas leiavad aset äh, ebaseaduslikud äh, rahaülekanded, kuidas terrorismi rahastamine aset leiab. siin räägiti ka traditsioonilistest kuritegevuse rahastamisvahendusest, kuid on ka palju peenemaid viise, aga ma tahaksin küsida, kas Euroopas on meil üle viie tuhande kuritegeliku organisatsiooni ning paljud neist ilmselgelt on seotud ka finantskuritegudega ning ebaseaduslike rahaülekannetega. ja see raha siis lõpptulemusena, kui ta on pestud, jõuab ka liikmesriikide igati seaduspärasesse majandusse. kas me võiksime välja töötada Äh, teatud ühtse mõiste organiseeritud kuritegevuse kohta, sellepärast et praegu meil ei ole seda. Äh, kas siin oleks abi õigusloomelisest sekkumisest? või mida muud me saaksime teha, võttes arvesse teie endi kogemusi vastavalt äh, teie ametite tööle ja muule? kuidas me saaksime veelgi tõhustada erinevate liikmesriikide ametite vahelise tegevust, sellepärast et see ilmselgelt on kõige tugevamaks relvaks, mis meil on selleks, et finantskuritegude ning terrorismi vastu võidelda, aitäh! kallid kolleegid, meil oli väga palju huvitavaid küsimusi ja tähelepanekuid tahaksin teid tänada selle väga huvitava arutelu eest kuna saadikute hulgast enam rohkem sõnavõtusoove ei ole, eh, siis annan härra Reisenbrecki ja proua De Pollele praegu võimaluse vastata. Eh, meil on eh, veel kümme minutit, teil mõlemal on siis kümme minutit aega. ja siis tuleb meie juurde volinik King, et meiega arutada, aitäh, ja nüüd palun härra Reisenbeck jah, aitäh nende küsimuste eest. esmalt ma tahaksin ütelda, et mind kutsuti siia äh, prokuröri äh, eksperdina, prokuröride eksperdina ning äh, mina olen töötanud Hollandi valitsuse jaoks, see on võib-olla oluline info teile. ma kuulsin siin paari küsimust, mis olid mulle suunatud mõned neist puudutasid ka krüptovaluutadega seotud ohte minu ekspertiis puudutab äh, terrorismi rahastamist ja selle vastast võitlust. pool aastat tagasi viibisin ka siin. siin toimus äh, eri, äh, terrorismi erikomisjoni koosolek. ning samuti raportöör, kes koostas krüptovaluuta kohta ja terrorismi rahastamise kohta raportööri oli koha äh,, raporti oli kohal raporti järeldus tegelikult peegeldas seda, mis mina oma ettekandes juba ütlesin, ehk siis olgugi, et äh, krüptoraha kasutamisega kaasneb suurem risk, siis igapäevase tegevuse puhul oma uuringutes me ei näinud seda niivõrd palju, kui me eeldasime, et me võiksime näha seda. ma võin teile kinnitada, et kas me otsisime läbi kodusid või siis elektroonilisi vahendeid, otsisime alati ka äh, viiteid sellele, et on äh, krüptoraha kasutatud, aga millegipärast terrorismi rahastamise puhul ma ei tea, kas me otsime valest kohast või siis nemad endiselt äh, kasutavad traditsioonilisemaid rahastusvahendeid. leidsime päris palju traditsioonilisi taktikaid Äh, nii et isegi kui uued maksemeetodid on meil kahe silma vahele jäänud, siis äh, traditsioonilisi rahastamisviise kasutatakse päris palju, oleme päris palju neid leidnud. muidugi asjad on teistmoodi rahapesuga, aga see ei ole jällegi minu ekspertiisi valdkond, ma loodan, et see ei ole probleemiks, kui ma nüüd ei räägi äh, neist juhtumitest, mis minu ekspertiisi alla ei käi tõsiste pettuste puhul, mille vallas mina töötan, oleme me paaril juhul edukalt välja töötanud ähm, menetlused ka nende äh, tellerite vastu, kes krüptorahaga tegelevad. Ähm, rahapesu puhul me leidsime siis selle viisi, kuidas edukalt äh, saavutada nende mm, süüdimõistmine lisaks sellele küsiti Eesti poolt selle kohta, kas meil on sarnased partnerlused rahapesu vallas kui terrorismi rahastamise vastases võitluses erasektoriga. kui me tahame isikuandmeid Hollandis jagada, siis vastavalt politsei infoseadusele on meil vaja see kiireloomuliselt edastada, see info edastada kolmandale osapoolele. kui see puudutab eh, kriminaaltegevuse uurimist ning süüdimõistmist. ning see kiireloomuline vajadus eh, info jagamiseks terrorismi rahastamise vastases tegevuses tuleneb sellest, et meil on väga raske välja töötada tõhusaid äh, taktikaid võitlemaks ähm, terrorismi rahastamise vastu. meil on teatud taktikad olemas rahapesu puhul, seda võib arutada muidugi ja võib-olla on see ka poliitilise tasandi arutelu, äh, kus tuleks siis vaadelda seda, kas Äh, kas tegemist on ikkagi kiireloomulise vajadusega, kui on juba olemas teatud tüübid ning finantssektor ise saab uurimisi läbi viia äh, rahapesutaktikate üle. see on muidugi ka poliitilisema arutelu üks osa. ja ma jätaksin äh, selle siis teistele. aga meil Hollandis on see üks põhjusi, miks me alustasime terrorismi rahastamiseks sellepärast, et siin on ilmselge, et see kiireloomuline vajadus on olemas eh, info edastamiseks. ma usun, et need küsimused olid nüüd need, mis eh, esitati mulle kui eksperdile, võib-olla jäi mõni veel kahe silma vahele, siis eh, palun juhtige mu tähelepanu sellele. Äh, suur aitäh, härra Reisenbeck ja nüüd äh, veel kaks väga lühikest küsimust kahelt kolleegilt. härra Mamatov Poolast, üks minut, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees minule pakub huvi käibemaksupettus ning karussell meetod. tegemist ei ole ainult liikmesriike puudutava küsimusega, vaid tegemist on Euroopa-ülese probleemiga. ja tahaksin pöörduda Europoli direktori poole, kas Europol üldse teeb midagi siin selles valdkonnas, aitäh! aitäh ja viimane küsimus, üks minut, proua Makovei, palun. tema on Euroopa Parlamendist. aitäh! teen hästi lühidalt ja aitäh, et mulle ka sõna andsite. tean, et eelarvega on probleeme. küberkuritegevuse ja terrorismi osas me tõstsime eelarvet, aga järgmisel aastal on asjad nagu enne ja kakskümmend miljonit eurot on kärbitud. nelikümmend ajutist töötajat tuleb seega äh, vähendada nende võrra personali, mis te, kuidas siis teete, et oma toim-, ülesannetega toime tulla ja teiseks operatiive ähm, pädevuse osas, kas te olete rahul nende õigustega, mis meil on või tahate rohkemat? see on seotud ka uuringuga, meil ei ole Äh, uurimise valdkonnas eraldi operatiivpädevusi antud. aitäh ja nüüd on proua De Polle teil võimalus vastata. suur aitäh teile, lugupeetud esimees ja aitäh kõikidele teile vägagi oluliste küsimuste esitamise eest. ma alustaksin Euroopa Liidu äh, korrakaitse kogukonna pühendumusega, siis siin tuleb ütelda, et kõik meie ametid on äh, nõus ja veendunud, et me peame rohkem finantsuurimisi läbi viima. seda on vaja, aga samuti mõistetakse, et on erinevusi liikmesriikide vahel, spetsialistide vahel liikmesriikides, äh, rahapesu äh, spetsialistide vahel, küberkuritegevusega tegelevate spetsialistide vahel nii et meil on siin taseme erinevusi ja vaja koolitust. probleemiks on ka see, et me alati ei uuri äh, finantsküsimusi, kui tegemist on äh, tõsiste või organiseeritud kuritegevusega. kui me uurime tõsiseid või organiseeritud kuritegevusi, siis alati ei ole tagatid, et ka finantskuritegusid sellega seoses uuritakse. sellest tulenevalt me oleme veendunud, et Europoli tasandil kuna küsiti varade tagastamise kohta, me peame jagama häid tavasid, sellepärast et teatud riikides on need väga hästi välja arenenud, teistes jälle mitte niivõrd. seega me peame jagama häid tavasid selles valdkonnas. ja me peame looma teadmiste võrgustiku uurimiste kohta just eh, finantskuritegude vallas. sellest tulenevalt on väga oluline, et me oleme tsentraliseerinud eh, finantsüksuse Europolis Neil on ülevaade kõigest sellest, mis toimub äh, tõsiste äh, organiseeritud kuritegevude ning äh, terrorismi vallas. ja me jätkame sellist tegevust. mis puudutab ebaseaduslikke internetis aset leidvaid äh, edastasid, siis meie keskus on välja töötanud suunised liikmesriikide jaoks uuringute läbiviimiseks selle kohta, kuidas internetis uurida ja jälitada raha. me teeme veelgi enamat ekspertiisi ning uurimismeetodeid tuleb edasi arendada ning samuti töötame välja soovitused Euroopa Komisjonile selles valdkonnas tulu, mis saadakse sisserändajate toomisest Euroopasse. siin mul arve teile ei ole anda, aga meie teenistused koostavad raportit selle kohta hetkel, selleks et näha, millised on siis sellega ka kaasnevad tulud. Hollandi ettepanek projekti läbiviimiseks FIU me vaatame ka selle olulist, aga meil on ka oma pilootprojekt era- ja avaliku sektori partnerluse kohta. sellel aastal see käivitatakse ning tegemist on infovahetussüsteemiga ja see on kõige suurem üldse, mis on loodud terrorismi rahastamise ning rahapesu vallas. viisteist rahvusvahelist panka on kaasatud ning samuti Äh, rahapesu ametitest liikmesriikidest, kaheksast liikmesriigist siis. Nemad tahavad vaadata, kuidas oleks võimalik meie enda partnerite vahel infot e-, jagada, kui kaugel me võime minna, lähtudes õiguslikust alusest mm, ning muidugi tuleb siinkohal arvestada ka erinevate takistuste ja tõketega, mis erinevates sektorites on väga oluline selles valdkonnas on usaldus. kui tegemist on võrkudega, siis tuleb luua ka eelkõige usaldus. usaldusega kaasneb enamasti ka edu. mida me veelgi enamat saaksime teha, ikka saame enamat teha. Euroopa Liidu tasandil näiteks me kaalume seda, kas me ei peaks välja töötama äh, teatud nimekirja peamistest sihtmärkidest rahapesu vallas. samuti eh, peame me organiseeritud kuritegevuse puhul eh, ja terrorismi puhul rohkem tähelepanu pöörama just eh, rahastamisega ka kaasnevate kuritegude juurde. mis puudutab karussellpettusi ning käibemaksupettusi, siis Europolil on siin oma oluline roll mängida ja eelarve kohta tõepoolest Ehm, kärpeid oli. eile juba rääkisin päris põhjalikult meie eelarvest ning andsin teile samuti ülevaate kärbete ulatusest ja mõjust. meie äh, toetame siis sellist eelarvet, nagu meie juhatus heaks kiitis. soovitused Europolilt ma tahaksin siinkohal ütelda, et meie sooviks on äh, infovahetusvõimalusi parandada kõikide osapoolte vahel ja luua selleks Ehm, ülevaate saamise võimalus Euroopas, meil on pilootprojekt olemas, mis aitaks hinnata olukorda ja see annab meile parema pildi ka sellest, mida veel on vaja Euroopa Liidu tasandil. meil on vaja seda, et finantsuurimised ning eh, varade tagastamine mm, leiaks aset kõikide organiseeritud kuritegevusjuhtumite uurimise puhul, see on osaks juba väga suurest hulga projektide puhul, aga sellest ei piisa, me peame jätkama, eile rääkisin sellest, et sel nädalal toimub ka Euroopa politseijuhtide konventsioon ning kohtumine ka tolliametitega ja me räägime nendel kohtumistel sellest. kriminaalse raha jälitamiseks on meil vaja vahendeid, siin tuleb lähtuda no, kogutud teabest. teavet, andmeid meil on, aga mitte alati sellist, nagu meil vaja on. nagu ka Hollandi kolleeg ütles, meil on puudu äh, infost terrorismi rahastamise kohta, sellepärast et me räägime võib-olla väga väikestest summadest, niisugune nende raportites ei ole, seega teatud info läheb kaduma. me peame investeerima äh, ka tugevamasse äh, partnerlusse erasektoriga just finantsuurimiste äh, vallas. finantskuritegude puhul on lähiaastateks meil viis prioriteeti, me peame oma koostööd parandama finantsüksustega, me peame mm, toetama äh, politsei, äh, poliitikatsükli algatusi, me saame siin rahastada liikmesriike, varade tagastamine peab paranema, ning siin on meil võimalus koostööd teha ka Eurojustiga samuti peame tugevdama koostööd erasektoriga ning peame äh, rohkem toetama uurimisi liikmesriikides finantskuritegude üle. me peame jagama oma ekspertiisi ning peame investeerima teadmistesse, oskustesse, ekspertiisi ja personali uurijatesse ning seda muuhulgas ka interneti uurimise vallas. Uh, äh, suur aitäh äh, see, nende selgituste eest, äh, proua De Pull ja härra De Reisenbeck. kallid kolleegid, sellega oleme selle arutelude vooru ammendanud. tahaksin tänada kõiki, kes sõna võtsid, huvitavaid küsimusi esitasid jah, see, millest te, proua Poll, rääkis usalduse rajamisest, on väga oluline eh, selleks, et eh, kuritegudega võidelda. kallid kolleegid, mind on teavitatud sellest, et volinik King jõuab siia üksteist kolmkümmend, nii et, et paluksin, et te jääksite siia ruumi, eh, sest et siis saame kell üksteist kolmkümmend täpselt alustada, aitäh! kas lubate mul küsida proua De Polilt ühe küsimuse veel? In... Äh, võite kera-, küsida eraviisiliselt. Äh, nüüd see sessioon on läbi praeguseks hetkeks So we have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

lugupeetud kolleegid, alustame nüüd oma järgmise paneeliga. mul on väga hea meel, et volinik Äh, king on täna siin selleks, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühmaga arutada äh, olukorda ja rääkidagi meile sellest, kuidas asjad hetkel on ja mida, milliseid edusamme Julgeolekuliidu vallas on tehtud ja milline on parlamentaarse ühiskontrolli töörühma roll volinik King, ma ütlesin just, et te räägite meile äh, sellest, mis on toimumas Euroopa Liidus julgeoleku küsimustes. palun, teil on sõna no,. You suur tänu ja suur tänu teile kutse eest. mul on hea meel, et äh, saan jälle osaleda teie kokkusaamisel. mul on väga hea meel, et sellised kokkusaamised toimuvad, sellepärast et ma usun, et äh, selline äh, kollektiivne kontroll ja kaasatus on väga olulised, mitte ainult Europoli jaoks, vaid ka meie kõikide jaoks, kes selle tööga tegelevad koostöös Europoliga. sest see aitab meid, äh, me mõtleme tuleviku peale, tuleviku väljakutsete peale, meie plaanide peale, kuidas me püüame neid väljakutseid ja probleeme lahendada, siis ma arvan, et teiepoolne kaasatus aitab meil paremini koostada äh, kava äh, järgmiste tulevaste tegevuste jaoks ja teha koostööd ka poliitiliste juhendite väljatöötamisel. ma loodan, et te ilmselt aktsepteerite seda, et mind ei pea veenma selles, et Europol on tähtis, sest ma usun tõepoolest sellesse, et Europol on väga tähtis ja ma usun, et Europoli töö on tähtis ma usun ka seda, et äh, me peame seda tööd, tööd õigel viisil toetama nii fin-, finantsiliselt kui ka poliitilises mõttes. see puudutab ka instrumente ja me oleme rääkinud mõningatest poliitikainstrumentidest, mida on võimalik üles ehitada ja jõustada selleks, et Europol saaks äh, anda parema panuse meie kõikide julgeolekusse ja te palusite mul tulla siia selleks, et ma annaksin teile ülevaate sellest tööst, mida me oleme teinud Julgeolekuliidu valdkonnas. meie viimane kokkusaamine toimus Bulgaaria istumisel kevadel ja me oleme jätkanud oma tööd võideldes terrorismi vastu, võideldes äh, küberkuritegevuse vastu. see puudutab nii küberohtu äh, kui ka äh, kübertoe-, Äh, valdkonnas äh, täiendavaid äh, võimalikke ohte, me oleme vaadanud ka, millised on hübriidohud, keemilised, bioloogilised, radioaktiivsed ja tuumaohud. Need on kahjuks asjad, mis ei ole abstraktsed oma iseloomult, nagu me ka Salisbury's nägime ja hiljutisemalt äh, siis president Juncker andis teada mitmetest uutest algatustest, mis on seotud meie tööga Julgeolekuliidu valdkonnas, ta andis meile teada olukorrast Euroopa Liidus ja me kuulsime seda Strasbourgis kuu alguses nii et äh, alustame kõigepealt nende ettepanekutega, siis nende ettepanekute hulgas oli ka ettepanek äh, komisjonilt liikmesriikidel, nõukogule ja Euroopa Parlamendile, kuidas võidelda terroristliku sisuga internetis. ma tahtsin sellest ka rääkida. tegemist on terroristliku sisu väljakutsega internetis ja ma usun, et see kujutab endast väga tõsist ohtu meie julgeolekule. käesoleva aasta jaanuaris peaaegu seitsesada uut et äh, Daeshi propaganda äh, infot läks internetti ja seda levitati internetis. samas kui terroristliku sisu äh, tuvastas Europol, kus on olemas ka vastav ekspertkeskus ja seda tuvastati üle saja viiekümne platvormi üleselt. tegemist on tõepoolest vägagi äh, Ähm, tões toimiva ohuga ja internetil on olnud väga oluline roll mängida kõikides rünnakutes, mida me oleme näinud Euroopas viimase kahe aasta jooksul. see puudutab ter-, õhutamist, ähm, ter-, teo sooritamist, juhiseid, rünnakut ennast, juhised selle kohta, mida teha, ja tihtipeale sellega siis kirjeldati ülistates, ülistavate sõnadega selle rünnakut ja selle järelmõju nagu te teate, me oleme teinud koostööd suurte internetiplatvormidega vabatahtlikkuse alusel juba mitmeid aastaid, kuhu meil on kaasatud ka liikmesriikide esindajad. Äh, seal on ka Europoli äh, esindajad ja me oleme püüdnud piirata terroristliku sisuga sõnumeid internetis äh,. ja me oleme äh,, meil on edastatud kuuekümne 60 üle kuuekümne tuhande äh, infomaterjali kolmekümnelt erinevalt teenusepakkujatel, teenusepakkujalt ning äh, me oleme saanud analüütilist tuge ka liikmesriikidelt. eriti pärast terroristlikke rünnakuid. Äh, tegemist on kollektiivsete jõupingutustega, kus arendatakse Europoli ekspertteadmisi, on andnud tulemuseks positiivseid märke, kuid need edusammud, mida me oleme Foorumi kaudu teinud ja ka vabatahtlikkuse alusel teinud, siis tegelikult sellega me ei ole jõudnud piisavalt kiiresti, piisavalt kaugele. me näeme, et seda sisu on endiselt liiga palju veel. nii et me oleme võtnud äh, esimest korda ka ette samme selleks, et teha ettepanek Euroopa Liidu ülese seadusandluse vastuvõtmiseks, mis looks kohustusi mitte ainult liikmesriikidele, vaid kohustusi ka platvormil endal, mille abil oleks võimalik ähm, võidelda selle väga selge ohuga. meie ettepanek, mida tutvustas president Juncker, loob kolm uut kohustust. kõigepealt kohustus platvormile, see muudab platvormi jaoks äh, kohustusliku terroristliku sisu eemaldamise ühe tunni jooksul pärast seda, kui nad on saanud äh, politseilt või äh, kohtuasutuselt korralduse sisu eemaldamiseks. see on väga tähtis, sellepärast nagu me teame, terroristlik sisu on kõige ohtlikum esimese tunni jooksul, sest äh, arvestades selle levikud. nii et meie poolt tehtud uuringud näitavad meile seda, et kolm neljandikku linkidest Daeshi propagandale ähm, jagatakse, seda info edastatakse nelja tunni jooksul, nii kui me saame selle ähm, sellele äh, edastamisviisile varakult kätte panna, siis oleks kõigil kasulikum. kui äh, meil on tõendeid selle kohta, et tegemist on platvormiga, mida kasutatakse selleks, et terroristlikku sisu edastada, siis äh, nad peavad kasutama omalt poolt proaktiivseid meetmeid selle sisu tuvastamiseks ning nad peavad takistama selle ähm, üleslaadimist liikmesriigid peavad pühendama piisavalt vahendeid selleks, et tuvastada terroristlikku sisu ja äh, selleks, et äh, ka anda omapoolseid äh, eemaldamiskorraldusi. me peame arvestama ka kaitsemeetmetega, mis on seotud kaebuste esitamise võimalusega ja äh, Äh, kus meil on võimalik kasutada ka kohtute kaitsemeetmeid, sellepärast me oleme teadlikud, et need on ettepanekud, mis ei ole seotud äh, sõnavabaduse piiramisega, vaid me võitleme illegaalse terroristliku sisuga. see on sisu, mis oleks äh, ebaseaduslik nii internetis kui ka internetist väljaspool. enamus platvorme teevad koostööd me vajame sätteid, mida me saaksime kasutada sanktsioonide jaoks ja seega me oleme teinud ka ettepaneku äh, et kui meil on tegemist süsteemse äh, korralduste eiramisega, et ei ole üks või kaks juhtu, vaid pidevalt ei peeta reeglitest kinni, ei täideta eemaldamiskorraldusi, siis meil võiks, võiksid olla ka äh, sanktsioonid äh, Äh, mis puudutab seires, seenusepakkujat ja see puudutaks nelja protsenti nende globaalsest tulust vastavuses GDPR-i nõuetega. nii et me jätkame selle, äh, nende ideede edasist arengut ja sellisel viisil me saame võidelda niivõrd olulise ähm, relva vastu, mis on praegu terroristide arsenalis olemas. me ei räägi tsenseerimisest, me ei räägi mingist hallist ala, vaid me räägime terroristlikust sisust, mis edendab, äh, toetab, juhendab terroristlikke rünnakuid või ülistab selle tulemusi. see on ebaseaduslik internetis, nii nagu ka päriselus. see on üks osa äh, küberohust, millega me praegusel hetkel silmitsi seisame ja komisjon pakkus välja omalt poolt ka meetmete paketi, mille abil me saaksime paremini tagada valimiste turvalisust. ettepanekud koostati selleks, et oleks võimalik tugevdada julgeolekut valimistele, et valimised oleksid turvalised, pidades silmas valimisi, mis on tulemas mitmetes liikmesriikides järgmiste kuude jooksul ning me peame ka silmas mais toimuvaid Euroopa valimisi. me püüame aidata kõiki, tagamaks, et Euroopa on nii valmis kui võimalik, võitlemaks sekkumiste vastu Need ettepanekud äh, sisaldavad ka soovitusi, kuidas on paremini teha koostööd, milline võiks olla liikmesriikide oma võrgustik, kus tehakse koostööd teiste asutustega, küberjulgeoleku, andmekaitse äh, ja õiguskaitseasutustega ning kuidas oleks võimalik üles ehitada Euroopa ülest valimiskoostöö võrgustikku. me tahaksime näha suuremat läbipaistvust äh, poliitilises reklaamis äh,,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 siseriiklikele asutustele meedial, et nad teeksid kõik, mis võimalik, kaitsmaks oma informatsioonisüsteeme kübersekkumise eest ja need meetmed tuginevad meie varasemale tööle, kus me tahame võidelda selle jätkuva probleemiga, kus edastatakse valeinformatsiooni, libauudiseid internetis ja antud juhul me keskendume siis demokraatlike protsessidesse sekkumisega. ja me oleme palunud platvormidel, et nad võtaksid ette samme selleks, et suurendada jälgitavust, läbipaistvust ja vastutust internetis ning nad kaitseksid mõistaksid paremini oma kasutajaid. ning platvormiga loodetavasti järgmiste päevade jooksul suudame siis panna paika ka siis teatud äh, äh, käitumisjuhendi, mida järgida. ma usun, et sellest kindlasti abi. me peame võitlema sest vastasel juhul need, kes tahavad meie demokraatlikesse protsessidesse sekkuda, õõnestavad seda tegevust ja õõnestavad selle tegevuse usaldusväärsust. kõik osapooled peavad tegema tihedamat koostööd, me tahame luua koostöövõrgustikku ja ma loodan, et sellest on ka abi. loodetavasti me saame tulevikus äh, jätkata Europoli keskuste arendamist, mille eesmärgiks on võidelda küberohtudega. järgmiseks sammuks on siis kõrgetasemeline konverents, mis toimub Brüsselis viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal oktoobril, kus me arutame konkreetseid, konkreetseid meetmeid, kuidas me saame paremini võidelda küberohtudega valimiste käigus. rääkides küberohtudest, siis aasta aega tagasi komisjon valmistas ette ettepanekute pro-, pro-, paketi, kuidas tugevdada küberjulgeolekut ja see tugevneb kolmel sambal, kus me räägime heidutusest, vastupidavusest ja võitlusest ja me oleme teinud siin häid edusamme nende meetmete osas ja selleks, et vastata nendele vajadustele, et oleks äh, vastupidavamad ja me loodetavasti on, äh, meid on raskem rünnata ja me reageerime kiiremini küberohtudele, küberrünnakutele. loodetavasti saame sellisel viisil luua ka küberohtude agentuuri, mis paneb paika standardid ja reageerivad laiapõhjalistele rünnakutele, tuginedes varasemale tegevusele ja agentuur võtab endale üle ka kriisi äh, reageerimise ähm, ülesanded, tuginedes äh, koostöövormile, mida me oleme kasutanud koostöös liikmesriikidega. ja sellisel viisil me saame paremini reageerida laiapõhjalistele küberrünnakutele, tagamaks, et me oleme väga hästi planeerinud oma tegevust juba ette ja me saame teha koostööd liikmesriikide organisatsioonidega ja küberagentuuridega peame tagama, et see plaan on äh, hästi toimiv ja valmis. agentuur vastutab ka selle eest, et äh, panna paika äh, Euroopa Liidu ülene küber teenuste julgeolekuprogramm, et platvormid suudaksid järg-, järgida kõige rangemaid nõudeid nüüd, mis on meie sertifitseerimisnõudega seotud Euroopa üleselt, siis me tahaksime tagada seda, et me teeksime koostööd liikmesriikide asutustega ning reageerime erinevatele julgeolekuvajadustele erinevates sektorites. ma olen veendunud, et meie üha rohkem seotud maailmas me vajame harmoniseeritud ja tõhusat ning paindlikku sertifitseerimisraamistikku, mitte ainult selleks, et äh, toetada kõrgemate standardite rakendamist, vaid me tahame luua sellist head nõiaringi, et küberjulgeolek oleks prioriteet erasektori, ettevõtete ja avaliku sektori jaoks ning see oleks ka selleks allikaks, kus me saaksime siis äh, arendada usaldust ja tekitada ka konkurentsieelise. samal ajal, kui me seda teeme, siis on kriitilise tähtsusega, et me võtame vastu vajalikud sammud selleks, et parandada küberjulgeoleku heidutust. ja siin on tegemist väga olulise rolliga, mida mängib Europol ja SE3. me peame äh, rakendama heidutusmeetmeid nendel, kes mõtlevad ehk rünnakute peale ja me peame olulisel määral suurendama seda võimalust, et jäädakse sellega ka vahele ja võetakse vastutusele. karistus peab olema ka väga tõsine, kui on tegemist äh, inimeste organisatsioonidega, mis on äh, kasutanud küberähvardust. me peaksime äh, paremini suutma tuvastada, kes, kes on ohuallikad, see on väga raske. Europol ütleb et, et üheksakümmend protsenti küberkuritegevusest ja uurimistest äh, jäävad tihtipeale kinno mingi jälgitavuse probleemi juurde ja seega me tahaksime teha edasist koostööd Europoliga selleks, et meil oleks parem ja läbipaistvam meetod, kuidas me saaksime jälgida veebilehti ja IP aadresse. me tahame teha teie täiendavat koostööd, jagada ekspertteadmisi võtmevaldkondades nagu küberekspertiis äh, äh tuv,, kübertuvastamisvõimekus ja EIC3 on äh, muutunud väga kriitilise tähtsusega kohaks Euroopa Liidus ja ka mujal selleks, et äh, tuvastada küberkuritegevusega seotud asjaolusid. siin on kokku kogutud informatsioon, teave, luureandmeid, toetatakse liikmesriikide asutusi ja nende tegevusi ja uurimistegevusi, kus on kaasatud operatiivanalüüs, koordineerimistegevus ja ekspertteadmised. ning äh, meil on tegemist tõendatud lisandväärtusega, mida on tunnustanud kõik liikmesriigid. näiteks käesoleva aasta kevadel kõige suurem äh, turg, kus müüakse DDoS-i rünnakuid, äh, oli, äh, võeti maha tänu Hollandi Ühendkuningriigi koostööle ja seal kasutati ka Europoli ressursse. nüüd rünnakute kulu oli arvestus, arvestuslikult neli miljardit ja see on väga väike summa, võttes arvesse äh, sel küberkuritegevuse määra. me oleme võtnud ette samme selleks, et toetada õiguskaitseasutuste ligipääsu tõenditele, selleks, et võtta neid kurjategijaid vastutusele. meil on tegemist elektrooniliste tõenditega, mis on tihtipeale äh, teises jurisdiktsioonis, teistes serverites ja me oleme äh, te võtnud ette samme, et õiguskaitseasutusel oleks olemas vahendid, mille abil on nad saaksid piiriüleseid elektroonilisi tõendeid nagu emailid, Äh, tekstisõnumeid, Whatsappi sõnumeid, selleks, et oleks võimalik uurida ja vastutusele võtta küberkuritegevusega tegelenud inimesi ja see võib puudutada ka terrorismi ja muid organiseeritud kuritegevuse liike. ja sellisel viisil on võimalik seda kõike teha kiiremini kui praegu. praegusel hetkel olemasolevate reeglite ja protseduuride kohaselt võib võtta õiguskaitseasutusel keskmiselt kümme kuud meie ettepanekute põhjal selline äh, ajavahemik äh, väheneb kümnele päevale või isegi kuuele tunnile, kui meil on tegemist väga kiireloomulise asjaga. ja paar sõna veel terrorismivastase äh, finantseerimises äh, võitluses ja rahapesuvastases võitluses, siis nagu te olete seda teemat juba arutanud komisjon on teinud ettepaneku tugevda veelgi Euroopa Liidu finantsinstitutsioonide to-, eh, tuge selleks, et nad võid-, saadaksid paremini võidelda rahapesu vastu ja võidelda ka terrorismi finantseerimise vastu. seda tehakse selle kaudu, et tugevdakse Euroopa Panga, Pangandusameti rolli, andes neile vajalikud võimalused ja meetodid ja tööriistad selleks, et nad suudaksid ähm, parendada äh, kontrolli standardeid terves valdkonnas. osa laiemast strateegiast on ka Euroopa Liidu raam, äh, raamistiku parendamine, mille eesmärgiks on toetada mm, finantsinstitutsioone rahapesuvastases kontrollis. nii et me toetame meie finantssüsteemi terviklikkust, stabiilsust ja kaitseme ennast paremini finantskuritegevuse eest. kuid samal ajal me peame jätkama oma jõupingutustega, võideldes terrorismi finantseerimise vastu. sellel ajastul, kui me räägime nüüd odavterrorismist ja terrorismirünnakute suur, äh, suuritajatest, siis oleks viga kui me ei jälgiks rahade liikumist, kui me võitleme terrorismi vastu, sest see on endiselt väga oluline meetod. me oleme teinud käesoleva aasta alguses ettepaneku selleks, et võimaldada õiguskaitseasutustel head ligipääsu finantstehingu informatsioonile selleks, et võidelda erinevate raskete kuritegevuste vastu, kaasa arvatud terrorism, informatsioon pangakontode vastu on see, mida me edastame ja me saame ka finantsanalüüsi teadmeid te,, teavet. sellisel viisil me tagame parema koostöö riiklike õiguskaitseasutuste ja rahapesu andmebüroode vahel ning meil on võimalik tagada parem koostöö liikmesriikide vahel ning saab luua ka võrgustiku rahapesu andmebüroodest. ma loodan, et sellisel viisil me saame ka jõuda äh, nüüd läbirääkimistega kiiresti lõpuni, sest need on väga tähtsad. ja tehes seda kõike, me peaksime mõtlema juba järgmisele sammule äh, minu arvates tähendab see seda, et me mõtleksime ka Euroopa terrorismi finantseerimise jälitamise süsteemile, mis täiendaks praegust head koostööd, nagu Europolil on Ame Ameerika partneritega ja äh, kus nad käivad koostööd vastava asutusega Ameerikas, kuid minu arvates on mõnevõrra kummaline, et mõnikord kõige parem viis kuidas saada seda kriitilist finantsluureteavet Euroopa kodaniku kohta, on see, et me peame seda infot küsima Ameerika Ühendriikide asutustelt. ma arvan, et meil peaks olema paremini võimelised ise seda probleemi lahendama, kasutades ära Europoli kogemusi. kui me räägime julgeolekust, siis me peaksime vaatama oma piiridest kaugemale Äh, ebastabiilsus meie naabruskonnas võib avaldada halba muljet meie oma sisejulgeolekule, me seda juba teame ja seetõttu, seetõttu komisjoni poolelt me jätkame äh, nende riikide toetamist, kes on meie naabruskonnas, toetamaks ka nende võimekust võidelda terrorismi ja raske organiseeritud kuritegevusega ning äh, meie agentuuridel, Eurojustil, Sepol, äh, koolitusagentuuridel väga oluline roll mängida, kuid kõige olulisem roll on Europolil. ma tahaksin kasutada seda võimalust äh, tänada Europoli suurepärase töö eest, mida nemad on teinud äh, koostöös liikmesriikide organisatsioonidega ja teiste partneritega Lääne-Balkanil ja ka mujal meie lähinaabruskonnas. sellisel viisil on meil võimalik tagada, et me võitleme koos äh, organiseeritud kuritegevuse vastu ja relvakaubanduse vastu ja ka teiste äh, valdkondades, teistes valdkondades, kus me tahaksime säilitada head koostööd me oma partneritega, nagu Ameerika Ühendriigid ja Kanada, me parendame oma koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega erinevates küsimuses, kaasa arvatud terrorismivastane võitlus, teeme paremat koostööd ÜRO ja NATO-ga. eelmise aasta lõpus me esitasime omapoolse ettepaneku selleks, et alustada läbirääkimisi rahvusvaheliste lepete sõlmimiseks Europoli ja erinevate partneririikide vahel. sellisel viisil on võimalik vahetada ehm, ka isikuandmeid ning ma loodan, et me suudame saavutada siin head äh, progressi nende läbirääkimiste käigus. me peame läbirääkimisi pidama ja tegemist on siis operatiivvajadusega, sellepärast kui meil on tegemist isikuandmete äh, vahetamise ja parema koostööga, siis on vajalik selleks, et äh, saada informatsiooni välisvõitlejate kohta ning siin meil võib olla tegemist ka mõningate kahtlusalud, kahtlusalustega, kellel on äh, topeltkodakondsus ja see tähendab kodakondsus Euroopa Liidus ja mujal. nii et parem õiguskaitseasutuste koostöö aitab meil võidelda äh, terrorismi vastu ning me saame tuvastada ja ennetada terrorismi eesmärgil reisimist, interneti kasutamist ja finantseerimist. nii et tegemist on rahvusvaheliste lepetega, mille eesmärgiks on kinnitada piisavate turvameetmete olemasolu, kaitsmaks meie põhiõigusi ja sellisel viisil me saaksime tagada ka operatiivkoostöö toimimist. komisjon toetab seda tegevust täiel määral ning me jätkame ka äh, Euroopa Parlamendi informeerimist äh, erinevate komisjonide kaudu ja me anname vastavat informatsiooni edasi ka järgmistel kokkusaamistel. nii et lõpetuseks ma tahaksin tänada Europoli suurepärase töö eest, mida nad on teinud ja selle töö eest, mis nad teevad igapäevaselt selleks, et nende prioriteetidega edasi liikuda ja et oleks võimalik toetada liikmesriike ning liikmesriikide õiguskaitseasutusi selleks, et võidelda nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad, see puudutab terrorismi, küberohtu ja raskeid organiseeritud kuritegevust. nii et me töötame koos ja sellisel viisil me suudame nende väljakutsetega paremini võidelda, suur tänu. aitäh, volinik King, selle väga sisuka sõnavõtu eest ja härra Dias de Mera võtab nüüd koosoleku juhatamise üle. aitäh, lugupeetud äh, kaasesimees, volinik, suur aitäh teile. nagu alati on teil midagi olulist öelda äh, selles osas, mis puudutab meie kodanike julgeolekut mõned mõtted, mis mul teie sõnavõttu kuulates tulid. see oleks ka kokkuvõtteks sellele, mis te ütlesite. mul oli väga hea meel kuulda, et te rõhutasite, kui oluline on parlamentaarne kontroll Europoli üle. meil on olemas ühiskontrolli töörühm ja me üritame niimoodi elustada aluslepingute artiklit viisteist ja teisi artikleid Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide kaasamine on väga oluline selleks, et tagada poliitiline kontroll Europoli üle ja tagada Europoli legitiimsus volinik, ma olen teiega nõus, Europol vajab vahendeid äh, selleks, et ta saaks äh, tugevdada seda suurepärast mõtet, milleks on äh, Julgeolekuliidu mõte. meil on põhimõtteliselt vaja vahendeid, meil on vaja eelarvet, me nõuame Europolist üsna palju. Äh, näiteks kas või äh, online-keskkonnas toimuv terrorism, rahapesu andmebürood ja nõnda edasi aga me äh, teame väga hästi, et internetikeskkonnas näiteks sisu liigub väga kiiresti ühest plat-, ühelt platvormilt teisele ja seetõttu meil ongi vaja selle vastu võitlemiseks äh, inimesi, kes on koolitatud, meil on vaja vahendeid, meil on vaja raha. meil on president Junckeri avaldus äh, ta on nõudnud, et selline sisu tuleks kõrvaldada ühe tunni jooksul ja seda eesmärki on võimalik saavutada, aga selleks on vaja vahendeid samuti äh, on äh, kindlus, tuleb kindlustada meie valimissüsteemide turvalisust. ka selle probleemiga tuleb tegeleda, see on tõesti otsustava tähtsusega. ma olen kindel, et Europol saab toetada seda, mis selles vallas on tehtud, aga jällegi selleks on vaja rohkem vahendeid turvalisuse sertifitseerimine peab tagama inimeste usalduse need, kes üritavad meie süsteeme õõnestada, peavad olema teadlikud sellest, mida me saame teha oma menetluste ja demokraatlike menetluste ja kontrollivahendite läbi internetikuritegevus vajab piiriülest võitlust ja te juhtisite sellele probleemile ka kohe tähelepanu. jah, volinik, me oleme kulutanud väga palju aega arutades asju, mis on seotud terrorismi rahastamise ja rahapesuga. me oleme väga mures sellepärast, et praegu äh, me äh, ei pööra tähelepanu sellisele nii-öelda odavale terrorismile, terrorismile, mis ei vaja eh, palju raha või mingeid struktuure selleks, et inimesi tappa. selline terrorism valmistab meile väga suurt muret, nii et, et finantsinfo äh, hankimine vajab parandamist, jah, meil on olemas koostöö selles vallas USA-ga, aga Euroopa vallas meil sellist süsteemi veel ei ole ja seda oleks meil vaja ja lõpetuseks jah, rahvusvahelised kokkulepped on väga vajalikud, kui me räägime organiseeritud kuritegevuse vastasest võitlusest üldiselt. kõik need kokkulepped peavad olema hõlmatud ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. kallid sõbrad, ma tahaksin veel kord kogu südamest tänada volinikku tema sõnavõtu eest ja nüüd veel mõned märkused kõigepealt äh, meil ei ole arutelu äh, selles küsimuses, nii et, et äh, sõnavõtusoove ei saa praegu esitada, me lihtsalt teeme kokkuvõtteid, kokkuvõtteid sellest tööst, mida tegime täna ja eile. Need järeldused koostatakse väga põhjalikult ja need edastatakse teile meie järgmisel kohtumisel, mis toimub Bukarestis. Need järeldused sisaldavad nelja olulist punkti. kõigepealt Europoli töökava. töökava nõuab meilt ka vajalikku rahastamist uues mitmeaastases finantsraamistikus. teine punkt, mis järeldustes kajastamist leiab, on see, mida me ka täna hommikul põhjalikult juba arutasime. kui me räägime Europoli panusest võitluses finantskuritegevusega, Äh, kriminaalse tulu jälitamisega, rahapesuga, see kindlasti leiab kajastamist ja ja siis ka terrorismivastane võitlus, millest rääkis volinik King. tahaksin teid teavitada, et meie järgmine kohtumine toimub Bukarestis kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal äh, jaanuaril aastal kaks tuhat üheksateist. Äh, härra Svetanov esindab siis äh, liikmesriikide parlamente ja Euroopa Parlamenti Europoli juhatuses äh, kuni äh, veebruarini aastal kaks tuhat üheksateist ja me oleme loonud ka töörühma hoolitsemaks selle eest, et Taani delegatsioon saab samuti esitada soovitusi, enne kui hakatakse läbi vaatama äh, Äh, parlamentaarse ühiskontrolli töörühma järgmisel aastal. meil oli ühine kohtumine Taani delegatsiooniga, ma tahan öelda, et see kohtumine oli väga produktiivne ja tõhus. ning äh, see annab lootust tuleviku suhtes, sest et Taani peab äh, mängima olulist rolli Euroopa kodanike turvalisuse tagamisel. niisiis, lugupeetud kaasesimees, kui lubate, Äh, annan nüüd sõnajärje üle teile, et te selle ko koosoleku lõpetaksite. aitäh, äh, aitäh, oleme tõepoolest äh, oma üritusega jõudnud lõpule. me oleme väga viljakaid arutelusid pidanud ja meie kõnelejad äh, nii täna kui ka eile on olnud ähm, äh, väga suurepärased, tahaksin tänada härra volinikku ja teisi kõnelejaid äh, kõige eest härra Dias de Mera juba viit, viitas sellele järgmisele kohtumisele, mis toimub veebruaris Bukarestis ja ma olen täiesti kindel, et me ka, peame ka seal väga huvitavaid arutelusid ja ka Taani delegatsiooniga saame koostööd jätkata Äh, ja härra Zetanovilt saame siis teada, mis euro, Europoli poole pealt plaanis on. ja lõpetuseks tahaksin kasutada võimalust ja tänada äh, neid, kes andsid oma panuse selle ürituse korraldamisele, tahaksin tänada delega-, äh, osakonda, mis tegeleb rahvusparlamentide vaheliste suhete arendamisega, esimees tänab ka tõlke ja tahaksin tänada kõiki äh, Austria parlamendi töötajaid, kes andsid äh, oma panuse selle ürituse toimumisse. Äh, so-, soovin teile meeldivat viibimist Brüsselis ja turvalist kojureisi, aitäh! kas ma võin Bukarestiga seoses ühe teadaande esitada? ma tahaksin esitada ühe teadaande, mis puudutab Bukaresti kohtumist, see ei võta kaua aega. jah, palun tahaksin teile teavitada, et täna hommikul Rumeenia parlament võttes äh, üles, üle rahapesu direktiivi number neli, nad kustutasid sealt äh, Äh, isiklikult puudutatud isiku mõiste sealt, nii et, et äh, võib-olla kui me sooviksime, et meil on partnerlus riikidega ja me korraldame järgmise kohtumise Bukarestis, siis me peaksime arvestama ka sellega, äh, kui tõsiselt Rumeenias võideldakse ikkagi rahapesuga. jah, ma näen, et keegi rohkem sõna ei soovi, sellega on meie üritus lõppenud, aitäh